Uh, kallid kolleegid, ma arvan, et me alustame. kõigepealt ma teavitan teid sellest, et meid kantakse üle ka veebis. nii et palun nagu tavaliselt naeratage ja täna on meiega volinik Johannes Haan, kellele ma annan mõne hetke pärast sõna, aga eh, enne seda veel paar asja. kõigepealt päevakorra kinnitamine. üheteistkümnes punkt meie päevakorras on äh, Rodi Kratsa raport, aga see on päevakorrast maha võetud tema ettepanekul ja see lükatakse edasi meie juunikuisesse kohtumisse, kolmandasse juunisse. nii et kui te olete sellise muudatusega päri meie päevakorras, mm, siis kinnitame selle päevakorra nüüd äh, protokolli kinnitamine. pean silmas seda koosolekut, mis toimus seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal märtsil ja koosoleku protokolli tekst on juba laiali saadetud saadikutele. nagu tavaliselt me loeme protokolli kinnitatuks meie koosoleku lõpul, kui kellelgi ei ole vastuväiteid, millest annab teada koosoleku ajal ja järgmine punkt on juhataja teadaanded, väga lühidalt Teile võib-olla meenub, et me otsustasime detsembrikuus, et saadame delegatsiooni Pariisi piirkonda ja see toimub kahekümne kaheksandal, kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal aprillil. kümme kolleegi lähevad Prantsusmaale siit meie komisjonist. ja eesmärgiks on koha peal tutvuda sellega, kuidas meie eh, poliitikat ellu viiakse, eriti just Prantsuse linnade kontekstis. ja nüüd läheme neljanda päevakorrapunkti juurde. me vahetame arvamusi volinik Johannes Haaniga ja annan kohe härra volinik, sõna teile. palun rääkige meile kõigest, mida te peate oluliseks ja asjakohaseks ühtekuuluvuspoliitikaga seoses, palun suur tänu, Danuta, daamid ja härrad, mul on väga hea meel olla esimest korda siin ja teiega rääkida nendest küsimustest. ma eeldan, et meil seisab ees veel väga palju kohtumisi selle komisjoniga. nagu öeldud, praeguse programmiperioodi puhul oleme me jõudnud selle keskpaika ja me võime lähtuda sellest, et et äh, selle perioodi lõpus on rakendamist leidnud kak-, üle kahe miljoni projekti, ehk et meie ees on kaks miljonit võimalust Euroopat teha tunnetavaks ja nähtavaks Euroopa kodanike jaoks. ja ma arvan, et just sellistel aegadel nagu praegune aeg on see väga tähtis, see on väga hea meede selleks, et vahendada Euroopas posi-, positiivset suhtumist Euroopasse. seda ajal, kus paljud arvavad, et Euroopa on loodud ainult selleks, et kontrollida ja kärpida, ei, meil tuleb näidata, et Euroopa on ka selleks, et arendada regioonide tegevust ja avardada nende võimalusi ning horisonti. see on meie ülesanne ja juba kuulamisel ma ütlesin, et meil tegelikult ei ole regionaalpoliitikale alternatiive. või kui jah, siis ähm, ainus võimalus on äh, kujundada veelgi reformimeelsemat, veelgi paremat regionaalpoliitikat. seda tähtsam on kasutada tänast, seda aastat äh, ka Euroopa ühtekuuluvuspoliitika tuleviku jaoks mõeldes ka Euroopa Liidu strateegiale aastast kaks tuhat kakskümmend ja aruteludele selle üle, samamoodi nagu arutelude üle eelarve üle ja ka eelarve täitmise üle. paar päeva tagasi saime me esimese esimese sünteesiraporti programmiperioodi jaoks aastatel kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus ja minu arvates on seal näha väga selgeid käegakatsutavaid tulemusi, nagu näiteks äh, nelja koma kuue miljoni töökoha loomine, pikaajalise töökoha loomine. peale selle on seal välja toodud, et kakskümmend koma viis miljonit äh, inimest äh, on saanud uue kanalisatsioonisüsteemi, mis on väga suur samm inimeste hügieeni parandamiseks. me oleme õigel teel, aga sellegipoolest on otse loomulikult meil veel ka nõrki kohti, mida tuleb parandada on näha, et üha rohkem investeeritakse majanduskasvu ja tööhõivesse. me näeme, et vahendite arv on kolmekordistunud ka teadustöö innova- ja innovatsiooniprojektide puhul ja üha rohkem pööratakse tähelepanu hindamistööle ja seda juba ennetavalt, aga ka pärast programmide läbiviimist. tahaksin nüüd teile anda informatsiooni uute arengute kohta ja teiega arvamusi vahetada. paar nädalat tagasi, ma arvan, et see oli lihavõtte nädal, kui meil oli võimalik äh, esitleda esimest strateegilist raportit. see raport puudutas puudutab äh, tulemusele suunatud ühtekuuluvuspoliitikat. selle raames kakskümmend seitse liikmesriiki esimest korda riiklike tegevuskavade najal näitavad, kuidas nad on meie ühiseid eesmärke täitnud. sest äh, ühine juhtimine tähendab ka ühist vastutust. ja ma tahaksin liikmesriiki nüüd ka tänada nende panuse eest, sest äh, see panus on väga heaks aluseks jätkamaks tööd ka tulevikus. nii selle meetme kui ka teiste meetmete puhul, sest me peame näitama, et me oleme pühendunud ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide rakendamisele peale selle on, näitab see raport, et me oleme muutunud läbipaistvamaks ja me anname informatsiooni Euroopa Liidu kodanikele. mis on järeldused ja soovitused tulevikuks? alustagem positiivsest. ma arvan, et kokkuvõttes on liikmesriigid teinud suure edusamme nii programmide rakendamise, programmide väljavalimise kui ka programmide rahastamise osas olukord on praegusel hetkel selline, et üheksakümmend kolm miljardit eurot on juba eraldatud projektide jaoks, see on umbes kakskümmend seitse protsenti kogu vahenditest. kuna oleme praegu läbimas majanduskriisi ja nagu te teate, et kaasfinants-, finantseerimine on meetod, mille me oleme valinud koostööks liikmesriikidega ja tegemist on väga hea meetodiga selleks, et tagada kõikide vastutus ja kaasatus. Ehm, tulemused on ka siinkohal jällegi edukad, neljateistkümnest liikmesriigist oleme me saanud andmeid ja seal on kirjas, et üle kolmesaja viiekümne tuhande töökoha on juba uue programmiperioodi ajal loodud. otse loomulikult tuleb meil äh, siiski ka kriitikat teha. on näha, et projektide läbiviimine, läbiviimine on viibinud teatud valdkondades, näiteks energiavaldkonnas, ka lairiba ühendusprogrammide puhul ja keskkonna ning administratsiooniprogrammide puhul. ja need administratsiooni haldusaparaadi küsimused on küsimused, millest ma tahaksin lähemalt rääkida. nimelt äh, projektide viibimiste puhul ei ole alati põhjuseks mitte ainult finantsvahendid, vaid ka see, et äh, Euroopa Liidus näiteks keskkonnavaldkonnas äh, ei ole Euroopa Liidu direktiive veel riiklikesse seadustesse üle võetud ja see võtab natukene aega. seepärast viibivad ka suured projektid, neid ei ole võimalik ellu viia, kuna riiklike seadustega pole nende elluviimine veel ära määratletud, nii et äh, seepärast äh, kutsuksingi teid üles koduriikides hoolitsema selle eest, et direktiivid ka riiklikesse seadustesse üle võetaks. siis on näha veel seda, et projektide väljavalimise puhu, projektide väljavalimise puhul on ka probleeme. see strateegiline raport kajastab praegust ajahetke, tegemist on tõesti hetkepildiga ja seepärast tahaksin veel kord toonitada, et esitluse selle raporti esitluse puhul tekitas see natukene segadust või vähemalt kui me lugesime seda, kuidas seda raporti esitlust äh, liikmesriikides kajastati, et võib-olla ei oldud päris rahul meie kriitikanooltega, kuid tuleb lihtsalt öelda, et äh, edusamme on tehtud, kuid selleks, et jääda siiraks, tuleb siiski öelda, et äh, et me olime pannud paika andmete esitamise tähtajaks äh, juuni lõppu eelmisel aastal, osad liikmesriigid andsid meile aga seda informatsiooni alles novembri või detsembri lõpus. Ähm, ja seepärast on ka väikeseid lõhesid äh, näha erinevate liikmesriikide vahel nii et kui te vaatate olukorda selle aasta alguses, siis on näha, et võib-olla need liikmesriigid, mis meile andmeid varem andsid, on ka siiski suuri samme vahepeal teinud. sellegipoolest äh, tuleks liikmesriike üles kutsuda Euroopa Liidu õigusandlust äh, üle võtma riiklikesse seadustesse selleks, et oleks võimalik kasutada ka seda raha, mis on ette nähtud ma arvan, et me kõik oleme ühel nõul selles osas, et äh, regionaalpoliitika eesmärgiks ei saa olla raha säästmine, vaid see, et me seda raha hästi, jätkusuutlikult ja tõhusalt kasutaksime selleks, et kõik Euroopa regioonid saaksid jätkusuutlikult areneda. ja meie eesmärgiks ei saa ju olla see, et me programmiperioodi lõpus ütleme, et me säästsime nii või nii palju raha ei, me peaksime programmiperioodi lõpus ütlema, et meil oli võimalik seda raha kasutada ja et meil oli võimalik läbi viia häid projekte, jätkusuutlikke projekte. ma arvan, et ka tuleviku jaoks on tähtis, et äh, me kasutame kaasrahastamismenetlust selleks, et liikmesriigid tunneksid ka ennast vastutavana, pädevana ja ma arvan, et äh, investeeringud regionaalpoliitilistesse programmidesse on väga tähtsad, tagamaks majanduskasvu. ühtekuuluvuspoliitika panus Euroopa Liidu strateegiasse aastaks kaks tuhat kakskümmend on järgmine ja otse loomulikult me peame muutustega sammu pidama, aga tulemused näitavad ja teil on olnud võimalik seda ka lugeda, et ühtekuuluvuspoliitika ja jätkusuutliku tööhõive jaoks on regionaalpoliitika väga tähtis ja ühtekuuluvuspoliitika ja tähtis, seepärast tuleb meil ühtekuuluvuspoliitika viia kooskõlla Euroopa Liidu strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend. kui meil on, kui me soovime nutikat, rohelist, keskkonnasäästlikku arengut, on meil vaja keskenduda olemasolevatele vahenditele ja ühtekuuluvuspoliitika annab päris hea raamistiku, sektoriülese raamistiku ja lähtub samal ajal ka reg erinevatest regioonidest, nende regiooni vajadustest, selleks et tagada siis äh, kõikide regioonide pidev areng ja veel tuleb toonitada, et regionaalpoliitika ja regioonidega arvestamine tagab selle, et regioonidesse investeeritakse vastavalt nende vajadustele ja ikka ja jälle tuleb välja tuua siin see investeerimise mõiste. me ei peaks rääkima siin sponsorlusest sponsoreerimisest või stipendiumite, toetuste maksmisest. ei, meil on vaja selgelt öelda, et äh, tegemist on investeeringutega, millel on ka tulemused. ja me saame midagi sellest tagasi, küsimus on selles, milline see, mis see asi on, mille me tagasi saame. ja kõige tähtsam meie jaoks selle puhul, mis me sellest võidame, on see, et regioonid arenevad, et regioonides on jätkusuutlik majanduskasv ja et inimeste elustandard kasvab. mida meil vaja on ja seda olen ka korduvalt öelnud, on see, et meil tuleb keskenduda üksikutele prioriteetidele, neid on vähe, aga teiselt poolt tuleks meil keskenduda ka maksimaalsele paindlikkusele Äh, programmide rakendamisel kahesaja seitsmekümnes regioonis. kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist on meie praegune programmiperiood ja meie käsutada on kakssada kolmkümmend miljardit eurot mis on Lissaboni lepinguga ette nähtud, nii et kaheksakümmend kuus miljardit on mõeldud teadustöö ja innovatsiooni jaoks, nelikümmend kaheksa miljardit kliimamuutuste vastaseks võitluseks, sinna hulka kuulub ka transpordisektori ja energiasektori eh, kliimasõbralikumaks muutmine. meil tuleb aga, ja seda tuleb veel kord toonitada, meil tuleb tagada äh, maksimaalne paindlikkus äh, programmide rakendamisel. ja ka siin tuleks meil lähtuda regionaalsetele tugevatele ja nõrkadele külgedele. aga ma olen veendunud, et äh, isegi kui seda veel pole tehtud, siis iga, igal regioonil on midagi erilist, mida ta võib nii-öelda müüa, mis on tema firmamärgiks ja millest saaks ta lähtuda nii et äh, äh, iga regioon peaks leidma oma tugeva külje ja sellest lähtuma. see on ka väga tähtis, eriti nüüd, kui me hakkame rääkima sellest Euroopa Liidu strateegiast aastaks kaks tuhat kakskümmend ja ma tõesti palun oma valimisringkondades, erinevates aruteludes, liikmesriikides, viidake palun sellele, et kui me defineerime Euroopa Liidule üksikuid eesmärke, siis on tegemist äh, nii-öelda globaalsete eesmärkidega Euroopa Liidu jaoks. ja kuna mina olen olnud oma koduriigis teadusminister, siis ma tean, millest ma räägin. me teame, et kui meie eesmärgiks on kolm protsenti SKT-st teadustööle, siis on meil liikmesriike, mis on selle piirmäära ammu ületanud, on aga teisi, mis on väga-väga kaugel sellest eesmärgist nii et on väga tähtis, et me lähtume Euroopa eesmärkidest ja et me vastavalt Euroopa eesmärkidele paneksime paika riiklikud eesmärgid, mis oleks piisavalt auahned, piisavalt ambitsioonikad, selleks, et täita neid ambitsioonikaid Euroopa Liidu eesmärke, see on see, millest me räägime. ma arvan, et äh, tugevus on üks vähestest järeldustest, mis me saame teha Lissaboni lepingust, meil on vaja, et Euroopa Liidu eesmärgid viidaks üle ka riiklikesse tegevuskavadesse, riiklikesse eesmärkidesse, selleks, et need oleksid piisavalt ambitsioonikad, et me oleksime edukad. jah, me teame, on osasid liikmesriike, mis ütlevad, et neil on sammu täidetud, teised, mis ütlevad, et selle täitmine on täiesti võimatu. nii et äh, sellepärast hoolitsegem selle eest, et äh, riiklikud eesmärgid kajastaksid Euroopa Liidu eesmärke sest niimoodi on meil võimalik äh, tagada ka palju suuremat edu öö, ähm, ja meil on võimalik tagada seda, et Euroopa Liidu strateegia aastast kaks tuhat kakskümmend tõesti ka ellu viiakse. meil tuleb ähm, kriisist üle saada, meil tuleb struktuurilüngad täita ja me peame hoolitsema selle eest, et seal, kus meil juba praegu on puudujääk, et need puudujäägid veelgi suuremaks ei muutuks. sest meie eesmärgiks on ju tõesti säilitada Euroopa elu ja heaolu mudel oktoobri lõpus, novembri alguses esitleme me viiendat ühtekuuluvuspoliitika raportit, mm, mis räägib ka tulevikust, teeb ettepanekuid tuleviku jaoks ja minu jaoks ausalt öeldes oli väga tähtis, et see raport äh, moodustaks osa Euroopa Komisjoni strateegilisest äh, Äh, programmist selle aasta tööprogrammi raames. ja see tähendab seda, et äh, meil tuleb ühtekuuluvuspoliitikat tugevdada. ja lõpetuseks või sellele lisaks suvel, juulikuus ma loodan, ja ka pärast suvepuhkust äh, avaldame me kaks teatist, mis puudutavad innovatsiooni ja jätkusuutlikku arengut, kus me siis mitme teise volinikuga ja peadirektoraadiga koos üritame üheskoos töötada välja dokumenti, millega oleks võimalik näidata, et meie jaoks on tähtis integreeritud lähenemine. ja viimane märkus eelarve ülevaatamise kohta ühtekuuluvuspoliitika ülesandeid ei ole jäänud vähemaks, otse vastupidi. Teid kindlasti see ei üllata ja mind ka ei üllatunud ja Danuta Hübner teab väga hästi, millest ma räägin. et äh, minu ametiaja jooksul on mulle juba edastatud äh, väga pikk nimekiri soovidest ja programmidest. me teame, et Äh, mõistlik ühtekuuluvuspoliitika ei ole tasuta, et meil on vaja ka tõesti eelarvevahendeid selle jaoks. ütlen seda väga selgelt ja ausalt, sest kui üldeelarves võib-olla summad ei suurene, siis on väga raske kõiki neid erinevaid programme, mis on meie mõtetes või mida juba üritatakse ellu viia, et neid on väga raske ellu viia. seepärast on tähtis ja seepärast palun teid veel kord, et te nii parlamendis kui ka fraktsioonide siseselt äh, hoolitseksite selle eest, et me erinevad sektoraalsed poliitikad äh, tooksime regionaalpoliitika raamistikust paremini välja, selleks, et meil oleks võimalik tagada see, et eelarverahad ei killustuks. ja viimane märkus, me peaksime väga pingsalt otsime ka uusi rahastamismudeleid. siin on väga palju erinevaid äh, mõjusid äh, ka kultuurilised äh, erinevused mängivad oma rolli. kui ma soovin investeerida ja ma pean mõtlema, kas mul on võimalik investeeritud raha ka tagasi maksta, siis võib-olla mõtlen kaks või kolm korda, enne kui hakkan investeerima. vastupidiselt näiteks toetusele, mis makstakse ja mida pole vaja tagasi maksta. nii et ma arvan, et ka auditi jaoks mõjub see hästi ja see kohe kindlasti laiendab ka meie ühist tegevusraadiust. meil tuleb ka lihtsustada ja lihtsustamisega tegeleda ka selleks, et vältida vigade tegemist. ja seepärast on mul hea meel teile teatada, et äh, ühisturu ja regionaalpoliitika peadirektoraatide vahel on juba moodustatud äh, töögrupp, mis räägib avalikest pakkumistest ja nende parandamisest. peale selle on meil veel teetöögrupp, mis tegeleb riigiabiga. tegemist on kahe suure valdkonnaga, äh, kus tehakse vigu päris palju ja seda ka sellepärast, et reegleid ei ole välja töötanud meie ja nüüd, kui me soovime siin tasakaalustada seda, mida meil on vaja selleks, et äh, avalikud pakkumised toimuksid nii, nagu nad peavad ja ka selles osas, mis on meie vajadused, siis ma arvan, et meil on niimoodi võimalik leida paremat lahendust. nii et äh, suur tänu teile ja ootan juba põnevusega teie küsimusi ma tänan volinikku, kallid kolleegid. ma arvan, et me saame nüüd alustada oma arutelu. ja traditsiooniliselt eh, teeme nii, nagu me alati oleme teinud, et kõigepealt annavad märku koordinaatorid, aga ma ei näe, et nad sõna sooviksid. härra Van Nistelrooy, palun. Uh, I should like Ik wil graag eh, de commissaris danken. Eh, ik roep ook mijn mede... Ma tahan tänada volinikku. ja teen väga lühidalt. kõigepealt suur tänu informatsiooni eest. Te olite väga positiivne eh, pärast seda, kui meie teie kuulamise korraldasime ja kogu informatsioon oli väga positiivne, mida te meile andsite, aga mul on mõned küsimused. mil määral olete te kaasatud eh, vahe finantsaruande koostamisse? Eh, see eh, toimub ära Barroso juhtimisel, aga kas ka teie olete kaasatud sellesse finantsvahearuande koostamisse? võib-olla ootame ära ühtekuuluvusaruande kõigepealt ja siis üritame tööle hinnangut anda. ja teine küsimus. Te rääkisite makropiirkondadest. ja oma kuulamisel te ütlesite selle kohta ka paar sõna lähemalt, aga ma tahaksin kuulda täpsemalt kriteeriumide kohta. millised eh, kriteeriumid võetakse aluseks nende uute üksuste väljaarendamisel Euroopas ja Donau piirkonna kohta tahaksin öelda, aasta lõpul on meil kavas sinna delegatsioon saata, võib-olla jagate informatsiooni ka Donau piirkonna kohta, aitäh. Thank you very much, Konstantin Krell, please. Vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. suur tänu, proua esinaine. härra volinik, mul on kolm küsimust ja need on seotud selle vahearuandega. minevikus oleme me korduvalt arutanud selle üle, kas tõukefonde võiks kasutada ka äh, elamumajanduses ja kui, siis millisel moel? kas teil on mingisugust infot selle kohta, kas sellele sektorile eraldatud rahad ka tegelikult liikmesriikides ära kulutati või oli tegemist lihtsalt ähm, soovmõtlemisega, sest see on oluline tuleviku aruteludeks. samuti on välja toodud, tuldud ideega, et raha, mida ei kulutata ära N pluss kaks või N pluss kolme raames, seda, neid rahasummasid saaks ära kasutada teiste tõukefondide projektide jaoks, et neid rahasid ei peaks tagasi andma liikmesriikidele. kas te arvate, et selline asi on võimalik? kas nõukogus on võimalik äh, selline otsus läbi suruda? kas on võimalik liha, lisarahasid saada näiteks äh, Donau või Läänemere piirkonna jaoks? ja kolmas asi kas on olemas juba mingit statistikat, mis näitaks, äh, kas meie tõukefondide meetmed ja lihtsustamismeetmed on andnud tulemuseks selle, et majanduskriisi ajal on neid rahasid võimalik olnud lihtsamini kasutada. kas me saame seeläbi välja uurida, kui palju on tõukefondidest ka liikmesriikidele äh, kasu olnud? proua Panescu. suur tänu, proua esinaine härra volinik. kõigepealt sooviksin ma teid õnnitleda, sest tundub, et te mõistate, kui oluline on kaasata ka kohalikke omavalitsusi. ma loodan siiralt, et te olete sama avatud ka äh, siis, kui me vaatame neid probleeme, mis kohalikel omavalitsustel on tekkinud. näiteks Erasmuse programm, sellega, Erasmuse programmi ja kohalike omavalitsuste kaasamist e, e, käsitlen ma oma, omaalgatuslikus raportis. komisjon on just teatanud, et e, selle pilootprojektiga nad edasi minna ei kavatse ja ma tahaksin teada, miks komisjon sellise otsuse vastu võttis. Saavut-, samuti sooviksin ma üksikasjalikumat infot teostatavusuuringute negatiivsete tulemuste äh, kohta, mida te mainisite. teine küsimus puudutab äh, eelarve ülevaatamist, ma viitaksin siin komisjoni dokumendile sellel teemal, mida arutati eelmisel aastal. komisjon on tulnud välja ettepanekutega rahade eraldamise kohta, ja selle kohta, et sihtala kaks võiks järk-järgult ära kustutada. minu arvates on sellised meetmed vastuvõetamatud, vähemalt on neid väga, nendega väga keeruline nõustuda. milline on teie arvamus, härra volinik? ja samuti tahaksin ma teada, millal võiks meieni jõuda see eelarve ülevaatamisdokument. ja millal te koostate ka dokumendi regionaalarengu kohta äh, eelarves? palun, härra volinik, vastake nüüd nendele kolmele küsimuste grupile. suur tänu. kõigepealt, mis puudutab rahastamist. pärast suvevaheaega kolmanda kvartali kohta ei ole veel otsust vastu võetud siis viiakse alles, äh, koostatakse alles see vahearuanne. regionaalpoliitika on loomulikult üks äh, kulukamaid valdkondi ja seega on see vägagi ka kaasatud vahearuande koostamisse. teiseks, see makroregioonide küsimus. ma teeksin veel kord selle kohta kokkuvõtte, äh, on need kolm suurt ei-d mis võib-olla ei ole nii väga meeldivad, aga äh, on siis, äh, võib öelda, kaks meeldivat ei-d ja üks selline kahtlasem ei. meeldivad ei-d on järgmised. meil ei pane paika uusi reegleid ja ei loo uusi haldusüksusi. kolmas ei on see, et ei ole ka uusi lisarahasid tulemas. aga ma pean veel kord ära märkima, et seda, seda võib täheldada näiteks Läänemere või Donau strateegiate aruteludes. mõlema, mõlemas piirkonnas tänu regionaalprojektidele ja vastastikule, vastastikusele abistamisele Donau piirkonnas näiteks on kaasatud ka kandidaatriigid kellele on teatud rahasummasid eraldatud. loomulikult on palju ideid ja palju projekte ja tuleb loomulikult teostada nende äh, teostatavusuuringud nende projektide puhul kui projektid, kuhu on kaasatud mitmed liikmesriigid ja need projektid rakendatakse üheaegselt, siis on nende mõju veel positiivsem. näiteks Donau piirkonnas on meil me-, veemajanduse alased projektid. kui üks projekt näiteks tegeleb kaheksa küm-, Äh, tuhande kaheksasaja kuupmeetri vee voolamisega äh, ja äh, teine projekt mitte, siis see, need projektid ei tööta. meil peab olema koordineeritus. samuti on olemas näiteks maanteede projektid, mis peavad olema koordina-, koordineeritud, kui üks riik ehitab maantee kuni oma piirini, aga teisel pool normaalset teed ei ole, siis ei ole sellest mingisugust kasu. niisiis, meil on tarvis projekte, mille puhul liikmesriigid koostööd teeksid ja need projektid ole-, peavad olema väga hästi kooskõlas katatud, et meie rahasid kasutataks mõistlikult. kui see, see nii toim-, toimib, siis nagu ma juba ütlesin, saavad projektide mõjud olema palju positiivsemad. Neile, kes soovivad rohkem raha, vastaksin ma palun kasutage olemasolevaid summasid. ja kui need on ära kasutatud, siis saab olukorra uuesti üle vaadata. Donau piirkonnas, nagu ma juba ütlesin, on peetud mitmeid konverentse, eelmisel nädalal toimusid konverentsid Viinis ja Bratislavas, Bulgaarias toimub maikuus konverents, Rumeenias juunikuus see lä-, need konverentsid loovad meie e-, edasisele tegevusele teatud vundamendi. veebruarist aprillikuuni toimus meil konsultatsiooniperiood, meie, meile tehti seitsekümmend ettepanekut ja nagu ma ütlesin, aasta lõpuks peaks olema strateegiline kontseptsioon valmis ja see loodetavasti võetakse vastu Ungari eesistumise ajal. ma olen viimastel nädalatel osalenud mitmetel konverentsidel ja ma olen seal öelnud samuti seda, mida ma siin üle kordaksin. makroregioonide ja üldse regionaalpoliitika puhul kehtib lähimuspõhimõte. see tähendab, et see, mida me saame ise ära teha, tuleks ka, ka ise teha ja kõik muud küsimused liiguvad juba kõrgemale tasemele. ma kordan seda sellepärast, et mul jääb vahel mulje, et mõningad regioonid arvavad, et nad saavad oma sisemisi probleeme lahendada läbi makroregiooni tasandi. aga see ei ole makroregiooni strateegia eesmärk. seda strateegiat tuleks ära kasutada ainult siis, kui tegemist on makroregionaalsete probleemidega. ei saa lihtsalt oma kohustusi ülemisele tasandile edasi kanda proua Kreel, elamumajandus. tegemist on uue teemaga, seetõttu mul ei ole teile eriti infot anda. siis teie küsimus N pluss kaks, N pluss kolme kohta, praegusel hetkel ei ole meil uut statistikat, tegemist oli erakorralise äh, aastaaegse tähtaja pikendamisega aga kui ma nüüd vaatan mõningate saadikute kehakeelt siin, siis tundub, et võib-olla me peaksime selle süsteemi juurde jääma, ähm, tagamaks, et stiimulid on endiselt äh, toimimas. nüüd äh, avansmaksed. kakskümmend üheksa miljardit eurot selliseid makseid on tehtud. kuus koma kaks miljardit eelmisest aastast võib siia samuti juurde lisada ja varsti võtame me vastu äh, eral-, äh, eraldise kolmesaja kahekümne viie äh, miljoni, lisamiljoni kohta. niisiis, regionaalpoliitika valdkonnas on kiiresti tegutsetud peaaegu seitse miljardit lisaeraldisi on tehtud. see Erasmuse küsimus. selle üle arutelud veel käivad. minu arvates peame me tagama, et parlamendi poolt meile antud eelarve on ka korralikult ära kasutatud ja siis saame me uurida, kuidas edasi minna. me ju kõik oleme ühel meelel, et selle öö, otsuse eesmärgid on nooblid tuleb tõesti äh, kaasata kohalikud omavalitsused Euroopas. ja nüüd see küsimus ühtekuuluvuspoliitika kohta. see on samuti minu arvates Euroopa kakskümmend kakskümmend programmi osa ja pärast ja seetõttu veelgi olulisem. komisjoni tegevuskavas on regionaalpoliitika oluliseks prioriteediks. seega inimesed teadvustavad seda valdkonda palju paremini ja ma olen väga rahul selle üle. suur tänu teie toetuse eest! suur tänu! Euh, suur tänu! härra volinik, suur tänu teile teie selgituste eest, mind pisut jahmatab see tasakaalu puudumine teie selgitustes kriisijärgse ja, ja projektide eelse olukorra vahel, me ei tea, kas praegused meetmed on piisavad selleks, et puudujääke leevendada. mis puudutab vahearuannet, siis me peame hindama, põhjalikumalt, kuidas need programmid koostati, me peame vaatama, kuidas me saaksime uutes tingimustes tõhusamalt töötada ja aidata regioonidel arenguga edasi minna. üks puudujääkidest on seotud keskkonnaküsimustega, on äh, mitmeid piirkondi, kellel on oma kliimaplaanid, äh, kes äh, jälgisid tähelepanelikult, mis toimub äh, Kopenhaageni tippkohtumisel ja püüavad aidata kaasa kliimaprobleemi lahenduse leidmisele. kas te arvate, et äh, me pea-, kas ka teie arvate, et me peaksime selliseid arenguid toetama? Te olete teinud palju koostööd liikmesriikidega selleks, et äh, vahearuannet ellu viia, kuid me tahaksime näha pisut rohkem süviti minevat lähenemist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 härra volinik, te mainisite mitmeid väga olulisi asjaolusid ja te mainisite ka seda, kui oluline on eeskirju lihtsustada iseäranis avaliku hanke valdkonnas, sellepärast et just nimelt avaliku hanke vallas toimub, tehakse kõige rohkem vigu. minu küsimus oleks järgmine, kas teil on mingisugust infot selle kohta, kuidas tagada seda, et liikmesriigid teeksid oma kodutööd ära nii-öelda selle rakendusliku struktuuri seisukohast, kas liikmesriigid püüavad kogu protsessi ka omalt poolt lihtsustada või äh, on see ülesanne jäänud ainult äh, komisjoni ja Euroopa Parlamendi õlule siiamaani? ja minu küs-, teine küsimus puudutab äh, integreeritud lähenemist, ma arvan, et see aitab meil võimaldada Euroopa rahalisi vahendeid kasutada tõhusamalt ja seetõttu tahaksin ma küsida teilt, kuidas tulevikus kavatseme integreerida, ühendada sellist integreeritud lähenemisviisi oma poliitikas, lõimida seda meie poliitikatesse paremini kui varem. ja minu kolmas küsimus puudutab erinevate programmide tingimus, tingimusi. praegusel hetkel on põllumajanduse fondide ressursid. Nende ressursside puhul ei ole vaja arvesse võtta käibemaksu, kuid äh, on teisi programme, kus käibemaksuga arvestatakse. ma arvan, et äh, sellised tingimused peaksid olema programmiti ühesugused. ja minu viimane küsimus puudutab paindlikkust paindlikkus on siiamaani mõiste, mida pole täpselt määratletud, kuidas teie kujutate ette paindlikkuse arengut tulevikus? Eh, Te ei olnud ka, ka varem siin, siis ma paluksin John Pähtonile järgmisena rääkida um,. Um... suur tänu, proua esinejana. ma puudutaksin mõningaid punkte mida vist on juba räägitud, vahearuanne peamiselt, minul mulle valmistab muret äh, hoopis pikem perspektiiv. ma tean, et härra Haan, te selgitasite ka oma kuulamisel seda, äh, kuidas on lood erinevate riikidega, mainisite ka Walesi ja loomulikult kardetakse, et minu liik-, minu koduriigis ja ka teistes äh, liikmesriigis selle aasta jooksul raha meieni ei jõua. Te mainisite ka seda, et kui meil pole piisav, kui välja arvatud juhul, kui pole piisavaid rahasummasid või suuri rahasummasid, kas te teate juba praegusel hetkel, millised arengud on pikemas perspektiivis? võttes arvesse kõike seda, mida ütlesid kõik teised kolleegid seoses Barroso komisjoni ja arengutega, aga võib-olla võiksite teie lihtsalt rääkida natuke sellest, kuidas teie asju näete ja mida teie arvate tulevastest prognoosidest? president, I will be very brief härra Stavrakakis, suur tänu, mul on kaks äh, väga konkreetset küsimust. härra volinik, kas te olete veendunud, et teie visioon ühtekuuluvuspoliitika kohta tulevikus komisjoni järgmise finantsperspektiivi see osas ka rahalisi, saab ka rahaliste tagatiste osas üheks prioriteediks? ühtekuuluvuspoliitika on oluline, aga sama oluline on meie energiasõltumatuse tagamine ja kliimamuutuse mõjudega võitlemine ja Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend eesmärgid. eelarve ülevaatamisel, kuidas kavatsete teie argument, argumenteerida, et teie eelarves eraldatakse rohkem rahasid kli-, kliimale ja energiale ja kas te arvate, et eelarve võiks olla suurem kuni ühe üle ühe koma nelja protsendi SKT-st või tuleb meil kärpida olemasolevaid poliitikaid ja kui tuleb teha kärpeid, siis kuidas? suur tänu, ütleb proua esinaine ja annab sõna härra volinikule. suur tänu, proua esinaine. kõigepealt härra Alfonsi. Teie küsimus. eelmisel aastal viidi läbi umbes kaheksakümmend, kohandati umbes kaheksakümmend äh, regionaalset programmi ja seda lähtuvalt äh, piirkondlikest vajadustest ja piirkondlikest eripäradest. nii et äh, ei saa öelda, et programmid, kui nad on juba alustanud, on otsekui kivisse valatud, otse vastupidi, kui on põhjendatud vajadus muuta muuta midagi, siis äh, me ka tõesti muudame tingimusi ja võtame neid äh, olu, olemasolevaid tingimusi arvesse. ja me ei tohiks loomulikult seejuures kaotada silmist oma strateegilisi eesmärke. mis puudutab keskkonnaprojekte, siis nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus juba ütlesin, siis äh, regionaalpoliitikat ei saa süüdistada selles, et neid arenguid ei toimu, sageli jäävad asjad õigusraamistiku taha ja selle taha, et kohalikud õigusaktid ei ole Euroopa Liidu sätetega kooskõlas. selle tulemusena ei ole meil võimalik kasutada Euroopa Liidu rahalisi vahendeid sellistele projektidele. me peame tagama selle, et raamistik oleks nii, nagu vaja võtame näiteks äh, uued äh, liikmesriigid, kus praegu võetakse vastu keskkonnaalaseid õigusakti, me oleme rääkinud sellest härra Potočnikuga, tegelikult härra Potočnik äh, pöördus minu poole isiklikult, et selle küsimuse üle arutleda ja me oleme kahele peadirektoraadile teinud ülesandeks luua vajalik koostöö, et selle probleemiga tegeleda on tõsi, et keskkonnaprojektid on meie eesmärkide hulgas väga tähtsal kohal. mis puudutab avalikku haldust, siis äh, seda peab äh, turu peadirektoraadiga koostöös teha, me peame vaatama, kuidas seda kõige paremini saab ellu viia. me oleme juba teataval määral töötanud selle kallal Äh, iseäranis väiksemate projektide, väiksema eelarvega projektide äh, osas, kuid me peame kõigepealt äh, hindama, kuidas on praegused muudatused praktikas toiminud, praegusel hetkel aga on liiga vara neid hinnanguid teha. paberil näevad asjad head välja ja muudatused näevad paberil head välja loomulikult, sellepärast et muidu me ei oleks neid üldsegi ellu viinudki, kuid äh, nagu me teate, avaliku halduse protseduuride lihtsustamine ei saa olla, äh, ei saa minna nii kaugele nagu otse kui tühja tšeki andmine. me peame leidma õige tasakaalu. ja ma kavatsen äh, teha koostööd kolleegide ja vajalike talitustega juba varakult programmide osas ja ma kavatsen koostööd jätkata kava programmide elluviimise ja järelevalve või hindamisperioodi jooksul. selleks, et tagada, et meie eesmärgid mida saab äh, paindlikult küll ellu rakendada, jäävad siiski meie eesmärkideks. see on meie jaoks äärmiselt oluline, ma arvan, et meie, me töötame praegu väga hästi juba, kuid äh, me peaksime headelt, head töölt äh, liikuma tulemusliku tööni me peame vaatama, millisel määral oleme erinevate programmidega suutnud oma strateegilisi eesmärke saavutada, seda saab aga koostöös teha ainult äh, erinevate peadirektoraatidega. praegusel hetkel võin ma teile öelda vaid nii palju, et äh, volinikud äh, on valmis kahel käel valmis koostööd tegema ja loodetavasti selline koostöövalmidus ja tahe jäävad veel kauaks püsima ja ma ei näe mingisuguseid äh, erihuvisid siin või äh, ühe või teise territooriumi eelistamist. ja puudutab, mis puudutab äh, maaelu arengut ja siis need kuulsaid kolme ja neljandat telge, paremat koostööd selles vallas siis see näitab, et me võime mõelda välja erinevaid mooduseid, kuidas asju lihtsustada. kuid äh, ma ei tahaks siin hakata praegu erinevate pädevuste üle aluta, arutama, ma tahaksin äh, pigem hoida oma energiat teistele küsimustele. mis puudutab vahearuannet, siis sellest ma juba rääkisin ja äh, nagu ma ütlesin, olen ma vahearuandega vägagi hõivatud, ma kavatsen teha, ma kavatsen osaleda selles väga aktiivselt, härra Pahv, ma ei mõista, miks te ütlete, et ressursse ei ole, sellepärast et meil on olnud eraldusi Walesile. küsimus on äh, vaid võib-olla pigem selles, kas Wales äh, suudab seda raha ära kasutada. nii et äh, ma ei usu, et me peaksime muretsema selles osas Walesi pärast. mis puudutab energiavarustust ja tulevasi eelarvelisi vahendeid, siis äh, ma ei saa selle kohta midagi öelda, mis tõenäoliselt üllatab teid, kuid äh, ka eelarvekomisjonil pole veel äh, ja eelarve volinikul pole veel selle eelarve kohta mingisuguseid konkreetsemaid andmeid, kuid on tõsi, et me teeme koostööd nõukoguga, meil on ühised eesmärgid ja nende eesmärkide elluviimine ei ole teisese tähtsusega, me peame igal juhul elluviimisel võtma arvesse jätkusuutlikkust, me läheneme sisulistele küsimustele integreeritult, kuid me peame arvesse võtma mitmeid erinevaid tegureid. ma tänan palun järgmine. mul on üks lühike küsimus. mida te arvate ühtekuuluvuspoliitikast pärast aastat kaks tuhat kolmteist ja seda eriti Euroopa Liidu vaesemate piirkondade seisukohast ja milliseid instrumente hakatakse kasutama võitluses vaesuse vastu? Mihhail Tremopoulos. Elisabeth Strecker, palun. ma tänan. kõigepealt tulles tagasi selle juurde, mida te juba ütlesite, need suured projektid ja keskkonnaalased õigusaktid. Te ütlesite ka, et mõned liikmesriigid ei rakenda neid projekte ja õigusakte, aga mida te selle koha pealt ette võtate? Eh, kas nad üldse on kõlblikud selliseid eh, suuri projekte teostama? ja teiseks strateegilised aruanded. Te ütlesite, et on palju sektoreid, kus eh, partnerlussuhteid hakatakse arutama, aga on kas ka valdkondi, kus neid partnerlussuhteid mm, ei kaaluta ja mida selle kohta aruandes arvatakse? kuidas äh, ikkagi seista hea selle eest, et projektid teostuksid ja kas teil on ka statistikat meile tuua? Äh, <clears throat> härra Tremopoulos. volinik, ma tahaksin koondada tähelepanu teatud regionaalpoliitika aspektidele ja ka komisjoni strateegilisele teatisele selle kohta. kõigepealt energeetika ja ühenduse strateegilised suunised energeetika vallas. siin ei ole palju edasi liigutud paljud liikmesriigid äh, on üsna maha jäänud ja äh, selles liikmesriikide rühmas on ka minu liikmesriik Kreeka ja sama lugu on investeeringutega keskkonda, ka siin on vähe edasiliikumist. nüüd pidades silmas ühenduse strateegilisi suuniseid, meil on ette nähtud protsent kakskümmend üks protsenti ja siis on üks rühm liikmesriike, sealhulgas ka Kreeka, kes on maha jäänud planeeritud sihtmärkide rakendamisel, näiteks jäätmekäitlus. Kreekal äh, on ainult viis protsenti, teistes riikides kakskümmend seitse protsenti. Äh, nüüd jälle äh, saastunud piirkondade küsimus ja ohtude preventsioon. ka jälle Kreeka on siin maha jäänud ja ka abi kasutamisvõime on selles valdkonnas väga väike olnud ja lõpetuseks, kui asi puudutab sotsiaalinfrastruktuuri projekte, koolid, haiglad, sotsiaalkeskused, siis on kuus liikmesriiki, kelle tulemused on keskmisest paremad ja viis liikmesriiki, kes on jälle keskmisest halvemad ja jällegi Kreeka on nende halvemate hulgas. minu küsimus on, et miks see rühm riike maha on jäänud mis on selle põhjused ja kuidas tagada, et ka nemad hakkaksid edasi liikuma? Äh, äh, Paul Luhan, ma tänan, volinik. Äh, te rääkisite lõpetuseks ka uutest finantseerimismudelitest instrumentidest ja sellest, et tuleb kaaluda vajadusi ja sellest lähtuvalt rahalisi vahendeid suunata. nagu te aru saate, me teame, et igal piirkonnal on oma eripära, oma erivajadused ja nemad teavad, millised nende vajadused on ja tähtis on ka, et neile kohandatud instrumente kasutataks, et tulemused võimalikult head oleksid. ja minu küsimus on, kas teil on ka juba olemas vajaduste loetelu Euroopa Liidu tasandil ning mingi klassifitseerimissüsteem, millega te klassifitseerite eh, riigid ja piirkonnad nende vajaduste koha pealt? ja millised instrumendid siis on suunatud erinevatele kategooriatele? abi andmiseks ja kui neid instrumente ei ole, siis palun, millal sellised koostatakse? proua esinaine, lugupeetud volinik, ma tahaksin tänada teid sõnavõtu eest ja vastuste eest, mida te olete siiani andnud. mul on tegelikult kolm küsimust. kõigepealt te viitasite nendele makropiirkondadele. ma tahaksin täpsustada, milline on teie pika, pika perspektiivi äh, kava seoses makropiirkondadega ja nende ühendamisega ühtekuuluvuspoliitikaga. meil on Läänemere strateegia, pilootstrateegia, aga kuidas seda tulevikus edasi arendada ja kuidas saavad olema asjad rahastamisega. me peaksime nüüd pikema aja kohta programmi paika panema ja võtma arvesse erinevaid strateegiaid. minu teine küsimus puudutab puudutab ka makrostrateegiaid, Läänemere strateegiat täpsemalt, nagu ma ütlesin, Läänemere strateegia on selle makropiirkonna strateegia tähtis pilootprojekt ja seetõttu on oluline, et selle strateegia rakendamist ja elluviimist jälgitakse komisjoni poolt ka väga tähelepanelikult. Te ütlesite varem, et komisjon esitab oma dokumente, hinnanguid äh, selle strateegia rakendamise kohta ja millal need dokumendid siis on tulemas, komisjon ei ole täpsemat infot siiani andnud. ja kolmandaks äh, lühike küsimus äh, Lissaboni lepingu artiklis sada seitsekümmend neli on öeldud, et ühtekuuluvuspoliitika peab hõlmama kogu Euroopa Liidu territooriumi ja ka harvemini või hõredamini asustatud alasid kui oluline on see säte teie jaoks ja kui oluline on äh, just nimelt hõredalt asustatud äh, piirkondadele tähelepanu pööramine teie jaoks? ja zum Thema Kohäsionspolitik. jah, kõigepealt tulles ühtekuuluvuspoliitika teema juurde. pärast aastat kaks tuhat kolmteist ma tihtipeale kuulen, et tahetakse teada, kas kõik jätkub äh, vanas vaimus. ma arvan, et ei tasu mõelda programmiperioodide lõikes, selliste kastikeste lõikes, vaid tuleb mõelda järjekindluse, järjepidevuse peale. iga aasta kohta toimub ju seire vaadatakse, analüüsitakse, kas kõik ikka toimib korralikult ja ei käsitleta niimoodi asju programmitöö eh, kastidena. ma arvan, et selline viimane lähenemisviis eh, on midagi, millesse me peame juba jagu saama, üle saama, sest tegelikult on regionaalpoliitika ju põhimõtete poliitika, tuleb mõelda kohe ka tuleviku peale ei saa öelda nii, et mingil eh, konkreetsel hetkel üks teema lõpeb ära ja tuleb teine teema. ei, protsess peab olema järjepidev, kestev, sest just nii regionaalpoliitika mm, kujunebki. ei saa käsitleda seda seitsmeaastaste plokkidena, sellisest lähenemisviisist tuleb üle saada. nüüd, äh, mis puudutab kõige suuremaid projekte, ma arvan, et juba oli juttu sellest, et kui järjepidevus puudub, kui õigussätted ei ole järjekindlad, siis ei õnnestu ka projekte suuri ellu viia. tähtis on tagada ka, et liikmesriigi tasandil oleksid vajalikud eeltingimused projekti realiseerimiseks olemas. ja ka selge on see, et on vaja ka üleminekuperioodi, aga ühel hetkel see ju lõpeb. kõige selle peale peame mõtlema ka, kui me õigusakte täitmisele pöörame ja kui me seda ei tee, siis tekivad probleemid. nüüd äh, EFRAS osalemine. ja naiste edutamine EFRAS juhtivatele kohtadele. ma arvan, et me peame ikkagi siin mõtlema isikute peale, keda me tahame edutada ja siin on võimalik ka saavutada sooline tasakaal ametnike hulgas. nüüd Kreeka küsimus ja Kreeka kontekst. kui me hakkame selliseid nimekirju koostama öö, öö, riikidest ja nende edasiliikumisest, on selge see, et ühed on eespool ja teised tagapool sellises nimekirjas. ja kuidas leida keskmist, siin tuleb väga ettevaatlikult talitada, tähtis on ju motiveerida inimesi, en-, eriti neid motiveerida, neid riike, kes jäävad allapoole keskmist. nii et tähtis on tõesti julgustada, tagant tõugata, edendada ja tuleb eh, ka mõelda selle peale, et eh, haldussuutlikkust koha peal tugevdada ja kujundada. ja finantsmõõde on siin ka väga oluline, ka Kreeka jaoks ja ma ütlen teile nüüd täiesti avameelselt, struktuurifondide raha kulutatakse praegusel keerulisel ajahetkel aga see on osa pikemast protsessist ja e- lõppeesmärk on ikkagi saavutada võimalikult head tulemused selle raha abiga ja me ei, ei mõtle nii, et kas ühele ja teisele riigile ikka on nii palju vaja, vaid meie tagame rahaliste vahendite eraldamise võimaluse ja me peame siin mõtlema rahaliste vahendite võimendumisele liikmesriikide tasandil. ja e, meile era-, meie poolt eraldatavad rahalised vahendid on ainult väike osa kogu eelarvest, eelarves sisalduvatest rahalistest vahenditest Äh, ma olen hästi kursis äh, erasektoriga majanduses äh, tänu oma varasemale karjäärile ja tähtis on kõik osapooled, kõik aspektid kokku tuua, ähm, kõik ressursid eraldada ja lõppkokkuvõttes hakkab ellu rakendama projekte ikkagi liikmesriik ei saa nii, et minnakse liikmesriiki kohale, öeldakse, et teie peate kulutama selle peale, tegema seda ja teises liikmesriigis jälle öeldakse, et peate kulutama nii palju ja selle eesmärgil. see oleks väga simplistlik lähenemisviis. tuleb vaadata, kus on projektid, kus on, kus on äh, probleemid, kuhu on vaja suunata rahalisi vahendeid ja on mul kindlasti valdkondi, kuhu rahalisi vahendeid ei ole vaja suunata. ja me räägime ka RE finantseerimistest mõnedel puhkudel. näiteks eh, kiirteede ehitamisel võib-olla tasuks mõelda teemaksudele. võib-olla on teemaksud kõige parem viis, kuidas eh, teid ehitada teede finantseerimisel, refinantseerimisel tasuks siis võib-olla tõesti teemaksudele ennekõike mõelda. nii et tuleb vaadata mõelda, millistele projektidele kohaldada sellist finantseerimist ja refinantseerimist. kindlasti peab ka avaliku sektori ja erasektori rahaliste vahendite ühendamist mõnede projektide puhul kaaluma. ja kui on, tekivad mingid probleemid, siis tuleb kõigepealt maha istuda ja analüüsida, millest nad on tekkinud. võib-olla on meil seal tegemist mõne ettevõttega, kellel on suured kasumid, aga kui me vaatame äh, projekte kolmekümne aasta lõikes, siis on väga raske neid projekte äh, kasumlikkuse ja kahjumlikkuse äh, seisukohast hinnata. ja äriühingutel on vaja õiguskindlust, et ta lõppkokkuvõttes ikkagi plusspoolele jääks, kui ta mingit projekti teostab. nüüd ma räägin makropiirkondadest. tihtipeale me näeme seda protsessi kui alt üles, mitte ülevalt poolt alla. meie ei määra, mis siis on makropiirkond. Need kujuvad ikka alt ülespoole. on mitmesuguseid kontseptsioone ja määratlusi makropiirkondade kohta. makro piirkonnad, kujutades väga paljusid asju. seal on väga palju kriteeriumi ja aspekte, aga lõppkokkuvõttes vaadata, kuidas piirkond toimib. ja nüüd Läänemere strateegia. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta teisel poolel me saame esialgse aruande kus selgub, mil määral on projektid ellu rakendatud ning siis me ka näeme, kas on ikkagi jätkusuutlikkus tagatud olnud. suur tänu. kolleegid, meil on siin nüüd probleem, kolmteist inimest on soovinud veel küsimusi küsida ja meil on aega ainult kümme minutit. jah, seega palun esitage oma küsimus ainult poole minuti jooksul ja ärge, ärge tehke mingisuguseid kommentaare, muidu me sõidame sisse oma järgmise päevakorrapunkti jaoks määratud ajale ka see punkt on oluline ja loodetavasti härra volinik tuleb varsti uuesti meie komisjoni arvamusi vahetama. seitse kolleegi saavad järgmiseks äh, küsimusteks sõna. ja, Frau Vorsitzende, sehr geehrter Kommissar. suur tänu, proua esinaine, härra volinik, suur tänu kõigepealt selle eest, et te kaasasite oma avaldusse ka innovatsiooni. ma esitasin teile küsimuse selle kohta ka kuulamisel. aga mul on paar küsimust fondide autoriseerimise kohta, kas sellega on kõik korras? Te ütlesite, et EFRA-l toimib kõik päris hästi, aga te teate ju ka, et äh, seal on probleeme. võib-olla te ütleksite, millised äh, on regioonides probleemid fondide kasutamise valdkonnas? kas teil on selline info olemas? ja kontrollikoda on viimase tegevusperioodi osas olnud päris kriitiline. samuti, milline on teie hinnang Balkani raporti kohta? härra Obermaier. suur tänu, proua esinaine, suur tänu, härra volinik, teie avalduste eest, mis olid väga selged, sõnalised kõigepealt äh, küsiksin ma, mida te kavatsete ette võtta toona strateegia osas, te rääkisite sellest, et erinevad projektid tuleb kooskõlastada, milliseid projekte te täpselt silmas äh, pidasite? milliste projektide üle arutelud nendel konverentsidel käisid? see huvitab meid ju kõike, kõiki. veel üks asi. Te mainisite seda, aga mul oleks rohkem infot tarvis puudutab äh, regionaalabi vähendamist, siis mida te kavatsete ette võtta nende riikide äh, puhul, kes on eelarve puudujäägi reegleid rikkunud? me oleme kuulnud äh, kuulujutte selle kohta, et nendele hakatakse andma rohkem regionaalabi aga kui te seda, ja neil on ilmselgelt tarvis raha uuteks investeeringuteks, aga kui te regionaalabi ei anna, siis eh, kust eh, need rahad peaksid tulema? eelarvevolinik eh, Olli Rehn on olnud väga selgesõnaline siin ja me peame nüüd tunnistama, et tuleb tõesti teha tõsiseid eelarvekärpeid, eriti riikide puhul, kes on puudujäägi reeglid rikkunud härra volinik, mul on kolm küsimust. kõigepealt. meil on kolmkümmend tegevusprogrammi ja kokku on nelisada kolmkümmend programmi, mis langevad regionaalse ühtekuuluvusprogrammi alla ja nendega on tõsiseid probleeme, mida te kavatsete nende rahastamise osas ette võtta, meil hakkab see N pluss kolm periood lõppema. kui võrrelda kahe tuhande kuuenda aasta perioodi, siis Äh, rahade kulutamise määr ei olnud just kõige parem. mida te kavatsete teha, kui olukord ei muutu? mõned rahad on juba välja makstud, aga kui äh, rahade ärakasutamise määr on nii madal, siis saame meie ette võtta. kas te kavatsete ka PEC-i raportiga edasi minna? ma ei saanud päris täpselt sellest aru. suur tänu, härra volinik Te viitasite asjaolule, et liikmesriigid peaksid ellu rakendama ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid. ja ma mõistan, et see protsess praegu käib. mina tahaksin teada, milline on liikmesriikide kohustuste määr, mis puudutab äh, regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitikat? ma ei räägi siin Euroopa Liidu öö, äh, fondidest, vaid nende enda kaasfinantseerimismäärast. me teame, et kui me suudame seda olukorda jäl-, jälgida, saame me ka edasise ühtekuuluvuspoliitika põhimõtteid paremini paika panna. praegusel hetkel tundub, et me räägime ainult Euroopa Liidu rahadest vanades liikmesriikides öö, öö, rahastatakse Euroopa kakskümmend kakskümmend pro-, programmi öö, liikmesriigi eelarvest. aga see olukord võib öö, tuua kaasa väga suure tasakaalu puudumise. härra Olbrit, kaks küsimust ja üks ettepanek kõigepealt. kahe tuhande seitsmendast kolmeteistkümnenda aastani kestva programmi ellurakendamine kas te arvate, et ellurakendamissüsteemi peaks selle rakendusperioodi enda jooksul ka mingisuguseid uusi muudatusi sisse viima, kas see on tarvilik? teine küsimus, Euroopa Sotsiaalfond. kas härra volinik on arvamusel, et see fond peaks kuuluma ka ühtekuuluvuspoliitika alla? ja siis see viies raport, kas kas me võime oodata sealt ka selgeid ettepanekuid süsteemi muutmiseks järgmistel aastatel või on seal lihtsalt mingisugused eeldused sisse kirjutatud? ja lõpetuseks see ettepanek. härra volinik, te mainisite juba ka, et meil on väga selgelt tarvis selgitada Äh, Läänemere ja Doonau riikidele sealse programmi olulisust. meil on mitmeid tõkkeid nende programmide rahastamise ees ja need on tarvis ületada. kas tegemist on uue Euroopa Liidu strateegiaga või on see lihtsalt osa sihtalast kolm? suur tänu, äh, härra volinik, liikuvus, äh, ühtekuuluvus ja ühendatus ja nüüd eelmisel nädalal ka see tuhapilv pidades silmas, et majanduskahjud olid väga suured, et Hiina eelmisel aastal ehitas kaks tuhat kilomeetrit kiirrongide liine, uued muut-, suured muutused on toimumas ka USA-s, kas te arvate, et Euroopa Liit ka hakkab lõpuks välja tulema suurte infrastruktuuriprojektidega, nagu näiteks Viini ja Budapesti ühendav kiirrongiliin? et me ühendaks, oleme, oleksime paremini ühendatud ja et Euroopa ei peaks istuma lennujaamades nagu eelmisel nädalal. suur tänu, härra volinik! palun teiegi tehke palun võimalikult lühidalt. Ähm, absorptsioon ähm. jah, ma üritan teha lühidalt. regionaalfondide rahade kasutamise määr. ma ei saa siin äh, selget vastust kõikide kohta anda, sest regioonides on olukord erinev aga üldiselt võib öelda, et teadus- ja arendustegevus ja innovatsioon regioonides väga populaarsed, samuti VKE-de olukorra parandamine. aga nagu ma ütlesin, eh, riikides on olukord erinev mõningates riikides on prioriteediks suured projektid. Pakker mainis ka seda, Pakker saab, Pakkeriga konsulteerin ma ka tulevikus. mul on Euroopas päris palju ringi reisinud, ma olen erinevate sidusrühmadega kohtunud ja nende arutelude tulemused pannakse ka raportisse kirja. nüüd Donau küsimus. meil on tarvis üleüldist strateegiat, me peame keskenduma teatud äh, üksikprobleemidele ja me peame me, ja me ei tohiks olla liiga laialivalguvad. me ei saa hakata lihtsalt äh, makroregioone ülemääraselt looma. meil on need makroregioonid juba olemas, need aitavad kaasa regionaalsele koostööle. aga väga sageli oleme me näinud, et kahepoolsed lahendused on hoopis kõige tõhusamad. nüüd need eelarve puudujäägi reeglirikkujad. ei räägi siin kõrgemast või madalamast rahastamismäärast vaid oluline on säilitada endine ole, olemasolev rahastamise struktuur. meil on, peame tegelema probleemidega vastuvõtuvõimes, projektide kirjutamises ja nii edasi. ühesõnaga, me peame edus, edasi tegutsema samamoodi. ühtekuuluvuspoliitika raames on loomulikult erinevaid võimalusi avaldada survet puudujäägi reegli rikkujatele, aga minu lähenemine on, et regionaalfonde tuleks kasutada endi-, samamoodi selleks, et edendada olukorda meie piirkondades. ma ei tea, kas me peaksime nendest puudujäägi patustest päris rääkima, see ei ole kõige parem termin aga teie ütlesite ka, et moraalselt ei oleks õige neile lisarahasid veel anda. territoriaalne ühtekuuluvus ja programmide ellurakendamine, siin on piirkonniti erinevusi, aga projektide üldarv on suurenenud ja minu arvates rakendatakse neid ka ellu kiiremini. Te eh, rääki-, siin mainiti ka seda kaasrahastamise küsimust, on selge, et kaasrahastamine peab olemas olema, aga mõningad liikmesriigid soovivad minna kaasrahastamise tavamäärast kõrgemale. see on ambitsioonikas, ma tean, ja võttes arvesse praegust majanduskriisi ei avalda me survet liikmesriikidele, et nad oma kohustusi suurendaksid. lihtsustamispakette on meil selle perioodi jaoks, nagu ma juba ütlesin, mitu, on juba tarvitusele võetud vajalikud meetmed ja me peame nüüd ära ootama, kas nad ka tegelikult toimivad tõukefondide puhul peame me jah, vaatama tulevikku ja töötama koos. ühtekuuluvusaruanne ilmselgelt äh, annab meile rohkem äh, infot ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta. selle dokumendi põhjal saab äh, pidada arutelusid ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle sellisteks aruteludeks on ju tarvis taustainfot. sageli ei ole volinik ainuke inimene, kes peaks nende asjadega tegelema, kõige tõhusam on vahel siis eh, hoopis kohalike inimeste kasutamine makroregioonide puhul on aga minu ülesanne tagada teatud koordineerituse tase. suur tänu, kaheksa inimest soovivad veel küsimusi öö, küsida, vahest mõni teist loobub oma küsimusest ja kes seda ei tee, siis tõesti küsige oma küsimus ainult poole minuti jooksul. Peter Simon. Meine, äh, um meine drei Fragen beziehen sich auf die städtische Dimension und regionale Entwicklung. Wir haben äh, vier suur tänu, ma tahaksin rääkida statistikast seoses äh, regionaalarenguga. üheksakümne neljandal aastal, üheksakümne viiendal aastal ja siis kahe tuhandenda, kahe tuhande esimesel aastal olid meil äh, Urban üks, Urban kaks väga huvitavate tulemustega pilootprojektid äh, ja oli mõeldud, et need projektid saavad üheks osaks meie regionaalprogrammidest ja muutuvad üldisemalt keskkonna aspektid, sotsiaalaspektid, aga ka erinevad menetlused nendest pilootprojektidest olid mõeldud üldistamiseks ja, ja kasutusele võtmiseks, aga seda pole juhtunud. see on jäänud ainult kalliks katseprojektiks, mille tulemusi ei ole kunagi rakendatud, et kas oleks võimalik muuta nende kogemuste rakendamine kohustuslikuks näiteks kahe tuhande neljandast aastast alates teiseks. mis puudutab äh, regionaalkoostööd liikmesriikides, äh, siis äh, meil on eraldi linnapiirkonnad ja maapiirkonnad, aga ka vahealad, kas oleks mingisugune ühenduse või algatus mõeldav ka nende vahealade kohta ja meil on lisaks meil on äh, Brüsseli poolt äh, määratletud piirkonnad, äh, näiteks minu kodupiirkond on, kuulub kolme Bundesländesse või liidu riiki. ja tegelikult nende kolme Bundeslande koostöö korraldamine on keerulisem kui Euroopa Liidu liikmesriikide koostöö korraldamine. kas mingisuguseid muudatusi oleks ette näha selles valdkonnas? suur tänu, esimees ja suur tänu, härra volinik, suur tänu kõigepealt ka selle eest, et te külastasite Prantsusmaad kohe pärast suurt tormi, Prantsuse rahvas hindas seda kõrgelt, suur tänu teile selle eest. ja mul on kolm küsimust, kolm teemat, mida tahaksin tõstatada. ma ei kuulnud päris täpselt teie vastust Erasmuse programmi kohta kohalike omavalitsuste esindajatele Äh, ja selle kohta oli meil siin väga hea raport äh, ja Euroopa Parlament võttis selle raporti vastu. mina esitasin ka selle kohta kirjaliku küsimuse ja te ütlesite, et et äh, üks välisettevõte töötas analüüside kallal selle Erasmuse kohta ja tulemused olid äh, lõppkokkuvõttes päris positiivsed, ma tahaksin aga teada, milline on hetkeseis ja mida teie arvate Erasmuse programmi kohta kohaliku ja piirkondlike omavalitsuste jaoks, see ei ole minu arvates väga hea algatus. mis puudutab linnapoliitikat ja linnastrateegiaid, siis te ütlesite, et te tahaksite, et teil oleks tõeline linnapoliitika, ütlesite seda juba paar nädalat pärast seda, kui teid ametisse oli nimetatud ja mina tahaksin kuulda, mida, mis saab olema sellise poliitika põhiomadus või milles see seisnema hakkab nüüd, kus te olete juba mõned kuud olnud oma ametis. siis veel viisteist aastat vastutasin mina struktuurifondide, tõukefondide eest Prantsusmaal, kui ma töötasin omavalitsuse piirkonna tasandil ja ma võin sulle öelda, ma võin teile öelda, et need poliitikad võimaldavad meile rakendada Euroopa Liidu vahendeid konkreetsete spetsiifiliste küsimuste lahendamiseks, see aitab meil kodanikke Euroopa Liidule lähemale tuua, sageli on tegemist keeruliste küsimustega, tõukefondide kasutamine on väga raske ja sageli just nimelt need raskused on Euroopa Liidu kuvandi loomise seisukohast äh, väga kahjulikud. me peame suurendama küll läbipaistvust, äh, kuid me ei tohi liiga palju kontrolli rakendada. see pärsib meie tegutsemist äh, ja seab ohtu regionaalpoliitika positiivse kuvandi rahva silmis Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, ich kann. suur tänu, proua esinaine, ütleb proua Kadenbach. härra volinik, ma jätkaksin sealt, kus minu eelkõneleja lõpetas, ma arvan, et ühtekuuluvuspoliitikas on meil vaja, nii nagu äh, härra volinik juba ütles, paremat turustamist kõik siin saalis teavad, kui oluline on ühtekuuluvuspoliitika, kuid kui me küsime regioonide esindajatelt, äh, mis asi on ühtekuuluvuspoliitika, siis nad ei tea, mida see tähendab. kohaliku tasandi ja piirkondade poliitikud, äh, neile meeldib oma saavutusi ja ühtekuuluvuspoliitika saavutusi müüa oma saavutustena ja meie imago kannatab selle all, kui me tahame tulevikus, äh, et meie kodanikud ühtekuuluvuspoliitikat toetaksid ja kui Euroopa Liidu eelarvesse panustajad investeeriksid ühtekuuluvuspoliitikasse Euroopas, siis me peame veenma ja selgitama, et tegemist ei ole mingisuguse sponsorlusega, vaid investeerimisega, investeerimisega mitte konkreetsetesse piirkondadesse, vaid investeeringutega kogu Euroopasse ja kõigisse Euroopa kodanikesse. ma arvan, et seda asjaolu tuleb kindlasti esile tuua ja meil peaks olema enda äh, selge turustamiskontseptsioon, meil on vaja tõesti turunduskontseptsiooni, mis selgitaks kodanikele, kui oluline on ühtekuuluvuspoliitika. You are not here, I understand uh,. Jossif Matula, oh, yes, I am sorry yeah.. vabandust, te olete siiski siin Les négociateurs de la Commission sont actuellement en train de finaliser. komisjoni läbirääkijad praegusel hetkel äh, lõpp, on lõpule viimas Kolumbia-Peruu kaubanduslepet ja selline lepe mõjutaks negatiivselt Kariibi mere ja mereüleste äh, piirkondade äh, olukorda. ma arvan, et see tähendaks, meil peaks olema mingisugune konkreetne programm mis aitaks meil tagada jätkusuutlikkuse. komisjon käis Rios ja, ja rääkis sellest küsimustest. kuidas teiega, kui palju teiega selle, sellest räägiti enne seda? Noi, eh, membri in Parlamentul European, de multe ori ne-... suur tänu, mul on vaid üks küsimus ja tegemist on väga lühikese küsimusega. meie Euroopa Parlamendi saadikud räägime ikka ja jälle ootustest ootustest Euroopa Komisjoni suhtes ja me räägime ka sellest, et me peame olema kriitilised. ma arvan, et meil on Euroopa Komisjoniga tegelikult suurepärane koostöö. me teeme, mm, töötame hästi, käsikäes. kuid äh, ma tahaksin küsida, millised on teie ootused? mida te ootate meist, Euroopa Parlamendi saadikutest, iseäranis, mis puudutab tõukefondide paindlikkust, äh, millest te juba rääkisite? la política de cohesión eh, es... suur tänu, härra volinik. tegemist on väga tähtsa poliitikaga Euroopa Liidu poliitikaportfellis, mis on äh, keskpika äh, poliitika ja pikema perspektiivi poliitika üks tähtis osa, me peame mõtlema ka regionaalpoliitika vallas äh, Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidele. Äh, ühtekuuluvuspoliitika on üks Euroopa alustalasid ja seetõttu me peame kaasama ka kohaliku tasandi ja piirkondliku tasandi ametivõimud ühtekuuluvuspoliitika arendamisse. kas te olete mõelnud, kuidas Euroopat arendada lähtuvalt äh, kohalikest ja piirkondlikest omavalitsustest. suur tänu, proua esinaine ja härra volinik. Teie üks avaldusi oli väga oluline. Te ütlesite, et me ei kuluta äh, raha, vaid me tahaksime hoopis jätkusuutlikke projekte me räägime siin solidaarsusest, Madeiras oli veebruarikuus tõeline katastroof, kuid meie ei kogenud solidaarsust Euroopa poolt ja see ei ole kooskõlas sellega, mida teie ütlesite seoses abiga. ja eelmisel nädalal Portugal andis ülevaate kogu kahju suurusest üks koma kaheksa miljardit eurot. oli äh, kahjude kogusumma hinnanguliselt kahe tuhandenda, kahe tuhande kuuenda aastal oleme saanud äh, sada üheksakümmend kaks miljonit eurot ja katastroofiga läksid äh, kogu kuue aasta summad äh, nii-öelda lendu. mida me teeme, meil oleks vaja ülesehitustöid äh, üks koma kaheksa miljardit, äh, miljonit kahju. me peame tegema ülesehitustööd, me peame tege-, tegelema kuivendamistöödega ja ja meil ja ma eeldan, et sellises olukorras äh, oleks äh, mõistlik, et äh, Euroopa Liit solidaarsusest ka meid toetaks. kui me räägime siin kolmekümnest miljonist, siis kas see on solidaarne? kas solidaarsusfond on tõesti solidaarsusfond? ma ei tahaks teid siin kritiseerida ja rünnata, kuid ma tahaksin teada, kuidas teie kavatsete rääkida sellest küsimusest oma kolleegidega äh, komisjonis. tegemist on juhtumiga, kus kohalikud inimesed, piirkonnad äh, vajavad tõesti abi ja võib-olla te peaksite aitama kaasa sellele, et abi äh, jõuaks kohale kiiremini, kui seda abi on vaja ja võib-olla oleks vaja ka menetluskorda, ja rakendussätteid ajakohastada. Te olete minevikus palju saavutanud, kuid siiski tuleb äh, veelgi palju saavutada tulevikus. palun, nüüd on teie kord vastata, härra Ollinik. Ja, vielen Dank äh, zum ganzen Thema Städte, Metropolen, Stadt, Umland. Äh, vielleicht können wir das einmal. Suur tänu. Äh, linnapiirkonnad ja, ja Äh, linnade äärealad, äh, see on väga keeruline küsimus, sellest võiksime rääkida kunagi eraldi, meil on suured linnad, väiksed linnad ja, ja pinged äh, linnade ja linna, lindu, linnu ümbritsevate piirkondade vahel, tegemist on äärmiselt keerulise küsimusega ja ma olen nõus, et minevikus on meil olnud linnapoliitikaga väga positiivseid kogemusi, kuid paistab, et praeguse programmiperioodi jooksul kesktaseme juhtimisest äh, lähtuvalt äh, ei ole mitmed head tavad äh, rakendatud. Rotterdam on üheks erandiks küll, võtame näiteks Rotterdamis on mitmeid häid projekte. nii et ma arvan, et me tõesti peaksime mõtlema konkreetsetele tegevustele, ilma et me seejuures peaksime mingeid uusi programme äh, looma ja me peame lihtsalt tagama, et äh, linnapiirkondadele tulevikus ka tähelepanu pööratakse, see on meie väljakutseks. mis puudutab äh, piirkondade vahelist koostööd riigisiseselt, siis selle kohta ütleksime, et mitte kõiki küsimusi ei saa lahendada ülevalt poolt allapoole. koostöö piirkondade vahel, regioonide vahel eeldab kõrgema tasandi koostööd, kuid ma ei arva, et siin oleks alati probleemiks eeskirjadega loodud raamistik, võib-olla oleks vaja paremat koostööd lihtsalt kesktasandi juhtimise siis äh, mis puudutab seda välisanalüüsi, siis äh, me kavatseme selle kohta esitada teatise, mina tean, et Erasmuse programm on äärmiselt kasulik, äh, nii palju võin ma teile praegu öelda, kuid Erasmus peab ka toimima ja peab, see peab olema praktikas rakendatav homme, aga saame sellest täpsemalt rääkida. mis puudutab turundust ja seda, kuidas me ennast müüme, siis meie oma peadirektoraadis oleme pannud kokku äh, toimiku, mis teile saadetakse võib-olla järgneva päeva või päeva jooksul juba. ja lähtuvalt sellele, lähtuvalt meie dokumentidest võite te lugeda saja viiekümnest äh, väga kä-, nähtavate tulemustega projektist erinevates liikmesriikides ja ma arvan, et äh, selliseid toimikuid, selliseid äh, projektiülevaateid äh, oleks võimalik kasutada ka teil teie töös, töös valimisringkondadega. Te saate konkreetselt näidata, mida on saavutatud selle poliitikaga ja kasutada seda toimikut kui turundustööriista. ja teie siin Brüsselis ja Strasbourgis Teil on erinevaid võimalusi võrgustikutööks. ma eeldan, et teie aitate tagada seda, et ühtekuuluvuspoliitika äh, on ka tulevikus äh, populaarne. Teie peate aitama tagada seda, et piirkondades nagu ka liikmesriikides rakendatakse ühtekuuluvuspoliitikat nii, nagu peab ja Teie aitate ehk tagada ka seda, et liikmesriikide tasandil juhitakse nende tähelepanu, kes on äh, asjaga seotud äh, kõigile puudujääkidele, mis võivad tekkida. ja mis puudutab äh, makseid ma ja seoses katastroofidega, siis selliste sündmuste ennetamiseks eraldatud maksed on nüüdsest suuremad, kui te vaatate. ja Lissaboni leppes on ka konkreetselt mainitud perifeerseid piirkondi. ja tulevikus on meil siis ka alusleping mis võtab arvesse perifeerseid piirkondi Madeira küsimuse osas ja abiprojektide osas tahaksime öelda nii palju, et see on tegelikult eraldi arutelu teemaks. kahe tuhande viiendal aastal komisjon tegeles selliste küsimustega üldisemalt ja parlament tegi koostööd ka, kuid nõukogust see dokument läbi ei läinud, ma olen võtnud Hispaania eesistujaga ühendust ja me oleme kaalunud võimalust uuesti see, need tingimused läbi vaadata ja vaadata läbi solidaarsusfondi tingimused, kuid solidaarsusfond oma majadus, oma olemusest lähtuvalt ei ole kiire abi jaoks ette nähtud rahat, rahastusvahend, ma olen rääkinud sellest proua Georg-, Georgisevaga, äh, oma kolleegiga, et milliseid lahendusi võiks tema näha solidaarsuse näitamiseks äh, meie ühenduses, kuid solidaarsusfond kui selline, äh, solidaarsusfond on mõeldud eelarvevahendite täiendusena ja seetõttu asjad ei toimu eriti kiiresti. meil on vaja parlamendi ega nõukogu nõusolekut selleks, et teatavaid menetlusi vastu võtta. mis puudutab teist küsimust, siis sellele ma ei saa siin kohe ülepeakaela vastata ja me ei, äh, ja üleüldiselt on rahad jaotatud hästi, nii palju kui ma olen aru saanud, äh, mis puudutab mitmetasandi juhtimist äh, ja selle elluviimist, siis see on teema, mida me käsitleme ikka ja jälle ja see hõlmab linnade koostööd piirkondadega ja nende kaasamist, nii linnade kui piirkondade kaasamist meie programmidesse meil on äh, Euroopa Parlamendi raport, mis käsitleb seda küsimust äh, ja meil on ka regioonide komitee valge raamat, nii et äh, sellest me lähtume ka oma töös. suur tänu, härra volinik, meil oli nelikümmend kolleegi, kes soovisid sõna, nii et meie arvamuste vahetus oli väga põhjalik ja teie vastused olid ka põhjalikud, millest oli meil väga palju kasu, kuid ma loodan ka, et tänane kohtumine andis teile võimaluse saada aimu meie kolleegide südamel olevatest küsimustest ja, ja meie äh, lähenemisest. suur tänu teile! Uh, kallid kolleegid, meil ei ole nüüd pausi Need, kes peavad lahkuma, palun lahkuge vaikselt. ja me läheme kohe viienda päevakorrapunkti juurde ja ma loodan, et Ramona Manescu on siin, jah. meil on väike kuulamine ja teemaks on proua Manescu teema ja temaga selle kuulamise korraldaja on. ma loodan, et kolleegid kõik, kes tahtsid, on kohal, et me saame kohe kuulamisega alustada ja proua Maneskule kõigepealt sõna. Mulțumesc, doamna președintă, ținând cont de faptul că... Ma tänan. me oleme ajast maas ja ma üritan nüüd lühendada oma sõnavõttu seetõttu. me räägime hea juhtimistava algatusest ja tahaksin kohe öelda paar sõna tutvustuseks oma töödokumendile. see on jagatud kahte ossa. ühes osas ma analüüsin heade valitsemistavade eh, dokumenti, valget raamatut, mis võeti vastu möödunud aasta juulikuus ja teises osas ma räägin juhtimisinstrumentidest ja nendest ülesannetest, mis on ühelt poolt komisjonil ja teiselt poolt liikmesriikidel. see raport eh, annab hinnanguid ja teeb ka ettepanekuid, tuginedes valgele raamatule. ja ma tahaksin koondada tähelepanu paarile soovitusele. tahaksin rääkida mitmetasandilise valitsemise horisontaalsest ja vertikaalsest aspektist, samuti koostööst äh, valitsemise erinevatel tasanditel, nii poliitilisel kui ka sotsiaalses plaanis. see koostöö on ülimalt oluline selleks, et saavutada koordineeritud ja efektiivne tulemus ühtekuuluvuspoliitika vallas ning tähtis on ka määratleda partnersuhted koostöös. hetkel ei ole partnerlussuhete täpset määratlust veel leitud, seda raskem on seda kontseptsiooni teostada, meil on vaja, et tõesti partnersuhted toimiksid ka reaalsuses. ja väga tähtis on tagada, et toimuks alaline dialoog kohalike omavalitsuste vahel eh, kohe algusest peale Euroopa Liidu asutustega, kui projekte hakatakse ellu viima. tähtis on kaasata piirkondlikud ja kohalikud eh, tegijad et territoriaalne ühtekuuluvus paremini rakenduks. territoriaalne koostöö etendab väga tähtsat rolli eh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia elluviimisel ja sellest räägiti ka avalikel konsultatsioonidel. Euroopa Liidu liikumised, partnersuhted, eh, mis eh, tuginevad Urban ja Leader programmidele, vajavad edasiarendamist ja neid instrumente on vaja kasutada selleks, et piiriülest valitsemist luua ja korraldada ning tähtis on, et piirkondlikud ja kohalikud tegevuspoliitikad ka edukad oleksid. meil on vaja liikmesriigi tasandi eeskirjad viia kokku kokku Euroopa Liidu eeskirjadega ning kindlasti on vaja neid eeskirju lihtsustada, selleks et saavutada parem valitsemine ühtekuuluvuspoliitika küsimustes. ERDF määrust on muudetud ja lihtsustatud ja see on üks tugisamm juba edasi. aga lihtsustamine on midagi, Eh, mis ei pea toimuma ainult majanduskriisi tõttu, vaid lihtsustamine peab toimuma pidevalt. ja nüüd tulles Erasmus programmi juurde, me leiame, et see peaks hõlmama ka kohalikke ja piirkondlikke esindajad ja seega jätkuma. meil on vaja, et oleks piisavalt rahalisi vahendeid eraldatud siis, kui peetakse läbirääkimisi eelarve üle ning tähtis on ka tugev meetmeid selleks, et tugevneksid sidemed kohalike ja piirkondlike omavalitsustega. tähtis on ka edasi töötada Euroopa Liidu mitmetasandilise valitsemise harta kallal, sest see harta võiks olla väga heaks vahendiks, millega saaks edasi mm, arendada Äh, seda mitmetasandist valitsemist ja ka paremini panna seda mõistma. minu äh, aru, raporti teine osa räägib juhtimisinstrumentidest ning pakub välja lahendusi selleks, et parandada praegust süsteemi. seda süsteemi, kuidas programme teostatakse ja ellu rakendatakse. Euroopa öö, äh, komisjoni seire ei ole piisav, ka kontrollimeetmeid eh, ei ole piisavalt liikmesriikides kogu programmi töö kestel, nii et Euroopa Komisjon peaks programmi alguses kohe rohkem pöörama tähelepanu seirele ning liikmesriigid peaksid samuti äh, Mm, tugevdama rolli, aga seda ennekõike programmi rakendamise ajal ning kindlasti tuleks programmi rakendamiskontrolli parandada ad hoc kontrollide kaudu ning sel teel, et eh, tugevdatakse eh, abi korraldavatele asutustele liikmesriikides. nii on parem tuvastada võimalikud rikkumised ning on võimalik vähendada paremini ka vigade määra. komisjon ja nõukogu peaksid eh, tähelepanu koondama ennekõike nendele valdkondadele, kus vigade määr on kõige suurem ning eh, peaks tähelepanu keskmes hoidma riigihanked ja mm, abikõlbulikkuse tingimustele mittevastavad projektid. ja jälle tuleks lihtsustada eeskirju Äh, äh, kasutamistingimused peavad kasutajatele sõbralikumaks muutuma ning kindlasti ei tohi ära hirmutada võimalikke abisaajaid, kes tahaksid projektides osaleda. ning peale selle on vaja tugevdada komisjoni poolset abi korraldavatele asutustele. näib, et et eh, kontrolli esimesel tasandil on kõige rohkem vigu, mis tähendab seda, et tuleb paremini kontrollida, paremini koordineerida eh, erinevaid kontrollitasandeid eh, selleks, et ära hoida ülemäärased kontrollid ning kattuvad, dubleerivad kontrollid. ning samuti on väga tähtis mõelda Jeremini ja Jaspersi peale, need on finantskorraldusinstrumendid, neid on vaja edasi arendada selleks, et meil oleks kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed strateegilised projektid ning et nii erakapital kui ka avalik kapital oleks kaasatud nendesse projektidesse abisaajad on rääkinud sellest, et ka koherentsus ja järjepidevus peaks olema parem ning paindlikkus peaks olema suurem rahade eraldamisel. aga ma peatun siin, proua esimees. ja ootan pikisilmi meie külaliste sõnavõtte. Uh, suur tänu. meil on siia kutsutud proua Manescu poolt ka kolm äh, külaliskõnelejat. kõigepealt äh, Julie Cordan, siis Euroopa kohalike ja regionaalsete omavalitsuste nõukogu äh, poolt äh, proua Kun-, äh, Gunnarson ja siis Luke Hendriks kes esindab väikese ja keskmise suurusega ettevõtete assotsiatsiooni suur tänu, et siia tulite, piirduge palun kümne minutiga oma äh, ettekannetes. suur tänu. proua Eleni Marianu vabandab, äh, sest ta ei saanud Brüsselisse sõita ning mina asendan teda siin. ma tahaksin tänada proua Maneskut selle eest, et meie organisatsiooni on, on ka tänasel arutelul esindatud. ma loen ette selle, mille pro-, mida proua Mariano soovis siin öelda. tuletaksin teile meelde, et ähm, Euroopa mereliste äärealade konventsioonis on nii Euroopa Liidu liikmesriikidest kui naaberriikidest terve hulk regioone äh,, me oleme töötanud koos kolmkümmend seitse aastat ja me oleme üritanud edendada kohalike omavalitsuste rolli Euroopa Liidu poliitikate äh, ellurakendamisel, samuti tahtsime me pöörata tähelepanu territoriaalsetele mõjudele nende poliitikate puhul. viimase kahekümne kuni kahekümne viie aasta jooksul eriti on meil olnud võimalus läbi meie töö muuta Euroopa regioonide kuvandit alguses arvasid, arvas suurem osa inimesi, et need kohalikud omavalitsused soovisid lihtsalt abirahasid Euroopa Liidult, aga nüüd mängivad nad tõesti oma rolli, nad on vägagi kaasatud poliitikate ellurakendamisesse. ja neil on selles valdkonnas ka palju teadmisi ja kogemusi mis puudutab haldust ja kontrolli, siis see, et partnereid on järjest rohkem, tähendab ka suuremat kontrolli- ja hindamistööd, süsteem on muutunud palju keerulisemaks, aga oluline on tagada, et see ei põhjustaks tagasisamme astumist, eriti mis puudutab äh, finantshaldust, ma tahaksin rõhutada siin tõukefondide olulist rolli viimastel aastatel. me peame meeles pidama, et see poliitika on ääretult tähtis ja selle üks tugevusi on see, et ta on inimestele nähtav. eriti võttes arvesse praegust kriisi. enne seda, kui ma räägin spetsiifilisematest ettepanekutest, tahaksin ma ära mainida, et Euroopa projekt ammutab jõudu oma territooriumitest ja territoriaalsest mitmekesisusest. kui me peaksime sellele selja keerama, tähendaks see suurt ohtu. me muutuksime ainult majandusliiduks, me kaotaksime oma kodanikud. nüüd haldusküsimused meie, me kardame, et on oht äh, liigseks tsentraliseerituseks äh, tõukefondide puhul, et kõik langeb Euroopa Komisjoni kätesse see või, võib-olla äh, mõne, mõningate arvates tähendab, et menetluskord muutub lihtsamaks, aga see tähendab ka, et meie piirkondades, regioonides on Euroopa vähem esindatud kaob, äh, suureneb demokraat, demokraatlik defitsiit ja kodanikud ei suuda ennast identifitseerida nende poliitikatega Re. regionaalpoliitika ellurakendamisel on saavutatud edu ja kui me soovime saavutada tugevamat, suuremat Euroopa integratsiooni, peame me edasi töötama si-, ka siin valdkonnas, seetõttu oleme me ka tulnud välja oma mitmetasandilise juhtimise alaste ettepanekutega, mis tulenevad Euroopa territoriaalpaktist, kuhu on kaasatud Euroopa regioonid, liikmesriigid ja Euroopa Komisjon. see Euroopa territoriaalpakt sisaldab kahte vahendit. see, see koostatakse läbi kahe vahendi, kõigepealt tuleb sõlmida poliitiline kokkulepe meie prioriteetide ja eesmärkide kohta Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia raames. sellele kokkuleppele peavad alla kirjutama Euroopa Komisjon ja Euroopa kohalike omavalitsuste esindajad. tänu sellele paktile võtavad kõik endale kohustuse äh, oma, äh, ka need poliitikad vastavalt oma pädevustele ellu rakendada, seeläbi muutub see poliitika meie enda omaks ja me üli-, ületame ka need takistused, mis olid Lissaboni strateegia ees. samuti see, tagab see parema koordineerituse tasemele eh, eh, nii riiklikul, regioonide kui Euroopa tasemel. teine aspekt ter-, territoriaalpakti juures on, puudutab eriti ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitikat. meie ettepanek on et meie lähenemine oleks lepingupõhine. kaasataks regionaalsed kohalikud ametivõimud ja me võime rääkida siin kahepoolsest lähenemisest Euroopa Liidu ja regioonide vahel või kolmepoolsest lähenemisest, kuhu oleks kaasatud kohalikud omavalitsused, liikmesriigi esindajad ja Euroopa Komisjon meie ettepanekud puudutavad äh, mitmetasandilist juhtimist, millel on kolm positiivset külge. kõigepealt, inimesed võtavad vastutuse enda kätte. kui regioon vastutab selle pärast, et ta on alla kirjutanud mingisuguse lepingu, siis ta on õiguslikult kohustatud äh, midagi tegema ja ta peab poliitili- ja tal on ka poliitiline kohustus oma ülesandeid täita regioonidele oma kohustuste pealepanemine tähendab ka vastastikust usaldust Euroopa Komisjoni liikmesriikide ja kohalike omavalitsuste vahel. sellel mündil on ka teine pool. nimelt meie arvates on see ainuke viis tagada suurem lihtsustamine kui inimesed võtavad endale vastutuse, kui on vastastikune usaldus, kui tegutsetakse kohalikul tasandil, tähendab see, et Euroopa Komisjon paneb paika strateegilised eesmärgid, aga ta ei upu üksikasjadesse. sest minu arvates praegu nii just juhtub, Euroopa Komisjon kulutab liiga palju aega kontrollimehhanismidele, ta on justkui omaenda kohustuste vang. seega minu arvates on tegemist nende küsimuste puhul ühe mündi kahe poolega. kõik sidusrühmad tuleb kaasata, eriti ajal, kui me tegeleme majanduse taastamisega. suur tänu äh, tähelepanu eest, ma olen valmis küsimustele vastama. Äh, Madame Carola Gunnarsson, please. Thank you very much, madam chair. suur tänu, proua esinaine, suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu, et te kutsusite mind äh, siia Euroopa kohalike ja regionaalsete omavalitsuste nõukogu esindajana no,. kõigepealt tahaksime me avaldada tunnustust raportöörile väga paljulubava töödokumendi eest. meie arvates on selles töödokumentis mitmeid väga olulisi punkte ja meie Euroopa kohalike regionaalsete omavalitsuste nõukogu nimel tahaksin ma seda dokumenti ka omalt poolt konkreetsemalt kommenteerida. kõigepealt siin mainitakse Lissaboni leppe sätteid, mis käsitlevad kohalike ja piirkondlike või regionaalsete omavalitsuste austamist ja subsidiaarsuse protokolli. Need sätted, need põhimõtted tuleb ka praktikas ellu viia, seda tuleb ellu viia nii, ühenduse poliitikate loomise faasis äh, kui ka rakendusfaasis ja ka õigusloome vallas ja seetõttu tervitame me asjaolu, et raportöör äh, pöörab äh, tähelepanu Euroopa kohalike ja regionaalsete tasandite kaasamisele iseäranis õigusloomele eelneva faasi jooksul. eelnevate, eelneva faasi jooksul on oluline kaasata kohalike ja regionaalsete omavalitsuste esindajad, kes ei ole mitte ainult Euroopa Liidu ja regionaal- ja liikmesriikide poliitikate elluviijad. me tervitame ka asjaolu, et raportis on tähtsal kohal partnerluse põhimõte, kuid partnerluse põhimõtet tuleb rakendada äh, nagu kord ja kohus seetõttu kutsume me üles raportööri soovitama komisjonile pöörata rohkem tähelepanu partnerlusele koostöös liikmesriikidega äh, ja juhtima liikmesriikide tähelepanu sellele. me tervitame ka seda, et äh, raportöör nõuab, et ühtekuuluvuspoliitikate eesmärkide saavutamine peab olema tähtsamal kohal Euroopa Liidus. me peame nüüd tegutsema, me peame arvesse võtma kõiki olemasolevaid häid kogemusi ja vaatama, kuidas me saaksime veel ka uutel viisidel oma eesmärkide suunas liikuda. see on oluline ühtekuuluvuspoliitika tuleviku seisukohast, kuid see on oluline ka äh, seoses Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. meie organisatsioon tervitab ka lihtsustamise äh, esiletoomist äh, ja eeskirjade lihtsustamise äh, toetamist teie raportis ja meie arvates võiks seda raportis isegi tugevamini ja selgemalt välja tuua. kahjuks siiamaani ei ole paremad õigusloomelised meetmed aidanud kaasa kohalikul ja regionaalsel tasandil bürokraatia vähendamisele. sageli äh, võivad äh, keerulised eeskirjad äh, vigadeni ja ka selleni, et need kohalikud ja regionaalsed omavalitsused, kes kõige rohkem vajaksid regionaalpoliitika fondidest abi, ei saa seda teha ja kohkuvad tagasi äh, põrkudes kokku liiga keeruliste eeskirjadega. mina olen arutlenud äh, just nimelt äh, meie kohaliku tasandi ja sotsiaaltasandi ja majanduse äh, sidusgruppidega ja seetõttu ma olen aru saanud, kui oluline on raportöör päeva palju tähelepanu ka ühtekuuluvuspoliitika kontrollisüsteemile, loomulikult meie toetame kulude tõhusat kontrolli, kuid samal ajal oleme väga mures. me oleme mures sellepärast, et kui kontrolli ja auditisüsteemi süsteeme äh, tõhustatakse, siis sageli see töötab äh, fondi vahendite tõhusa kasutamise vastu ja ja seetõttu investeeringute äh, ma-, maksimeerimine ja eesmärkide poole püüdlemine jäävad kontrollimeetmete varju ma arvan, et põhitähelepanu tuleks pöörata ikkagi poliitikate parema rakendamise, paremale rakendamisele ja alles seejärel kontrollile. meie tahaksime rohkem integreeritud lähenemist erinevate fondide puhul, äh, eeskirjade ühtlustamist erinevate finantsinstrumentide puhul, see oleks oluline samm kohaliku ja regionaalse potentsiaali optimaalse rakendamise suunas ja me paluksime, et ka raportöör seda esile tooks oma raportis. ja lõpetuseks me toetame raportööri, kui raportöör äh, palub kaasata Euroopa Parlamenti aktiivselt äh, ühtekuuluvuspoliitika alastesse aruteludesse, kuid me soovitame raportööril ka rõhutada vajadust kaasata kohaliku ja regionaalse oma, regionaalsete omavalitsuste esindajate kaasamist. ja lõpetuseks tahaksime tuua esile meie enda tööd seoses ühtekuuluvuspoliitika tulevikuga. meie arvates on ühtekuuluvuspoliitika äärmiselt oluline küsimus ja meil on olnud oma töögrupp, kes on koostanud ka dogum-, dokumendi, mis äh, käsitleb poliitilisi sõnumeid ühtekuuluvuspoliitikas, võtmesõnumeid, äh, selle dokumendi võttis äh, meie kohalike regionaalsete omavalitsuste nõukogu poliitika komisjon või nõukogu vastu, ma olen toonud kaasa mitu eksemplari sellest dokumendist ja te leiate selle ukse juures, suur tänu teie tähelepanu eest! ma tänan, proua Gunnarsson! ja nüüd Luke Hendriks. palun, teil on sõna. Thank you, chair uh,. First of all uh, on behalf of WAPME I would like suur tänu, ma tahaksin ka Euroopa käsitöö väikeste keskmise suurusega ettevõtjate assotsiatsiooni nimel tänada teie komisjoni ja iseäranis proua Maneskut selle kuulamise korraldamise ja meie siia kutsumise eest ja meie kommentaarid valge raamatu kohta, mitmetasandilise juhtimise kohta on järgmised. kõigepealt võtke arvesse äh, tausta. üheksa, üle üheksakümne kahe tuhande kohaliku ja regionaalse omavalitsuse eest, kes vastutavad kahe kolmandiku õigusaktide eest ja suurem osa neist puudutavad otseselt väikeseid ettevõtteid. võtke arvesse ka seda, et majandus- ja sotsiaalpoliitika ja ka Euroopa Liidu teised suured väljakutsed, Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia suured väljakutsed, need on kõik seotud demograafia, energia arengu ja jätkusuutliku arenguga, kõik need asjaolud aga tähendavad mõjutavad suurel määral väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ja sellepärast, et kõik poliitikad tulevad ellu viia kohalikul ja regionaalsel tasandil tegelikult. ja väikesed ja keskmised suurusega ettevõtted moodustavad üle üheksakümne viie protsendi kõigist äriettevõtetest Euroopas ja nad tegutsevad kohaliku tasandi turgudel või siis eks-, tegelevad ekspordiga lähtuvalt kohaliku tasandi oskusteabest. niisiis väikese ja keskmise suurusega ettevõtted on tähtsad, tähtsal kohal äh, regionaalpoliitikas, ühtekuuluvuspoliitikas ja vastupidi ka. ja äh, me oleme juba varem rõhutanud, et meie liikmed leiavad, et regionaalprogrammid, mis on olnud edukad, on olnud edukad tänu koostöö kõrgele tasemele äh, seoses äh, ja siin mõeldakse koostööd ettevõtetega ja koostööd ka sotsiaalpartneritega kohalikul tasandil. aga piirkonnad, regioonid, kus äh, otsused on jäänud, jätnud, on kus on jäetud kõrvale erinevad koostööpartnerid, need programmid ja algatused ja otsused on jäänud ka äh, edutuks, nii et tuleb arvesse võtta ka majandussidusrühmi ja majandus- ja sotsiaaltasandi sidusrühmi partnereid igal tasandil ja seetõttu mitme tasandi juhtimine peab kindlasti arvesse võtma ka erinevaid osapooli, erinevate väikeste keskmise suurusega ettevõtete esindusorganisatsioone, keda tuleb kaasata ka programmide ja õigusloomeliste ettepanekute koostamisse ja, ja iseäranis, kui asi puudutab äh, sektoriaalpoliitikat ja territoriaalseid äh, programme. partnerlussuhte edu sõltub kolmest asjaolust. kõigepealt poliitilisest koostöötahtest, teiseks äh, ettevõtete kaasamine avalik ja avaliku haldusega koostöö ja kolmandaks töömeetodid, mis peavad vastama väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vajadustele ja mis puudutab poliitilist koostöötahet, ma arvan, et seda ei pea siin pikemalt kirjeldama, see on iseenesestmõistetav meie kõigi jaoks, siis vajadus ärikultuuri järgi avalikus haldussüsteemis, praegusel hetkel võib öelda, et ähm, avaliku sektor ei äh, läh-, järgi praegu äri äh, kultuuri põhimõtteid ja on liigselt suunatud äh, suurettevõtetele ja suhtub kõigisse ettevõtetesse suurusest või tegevusvaldkonnast olenemata ühtemoodi ja ühe mõõdu järgi. ja sellel on oma negatiivsed mõjud nii ettevõtetele kui ka ametivõimudele kohalikul tasandil. see ei võimalda ellu viia poliitikaid, mis võtaksid arvesse väiksema tasandi ettevõtete vajadusi ja on selge, et äh, vahetasandi organisatsioonid on äh, väga tähtsas, tähtsal kohal ametivõimudega ja ettevõtete vahel ja praegusel hetkel esindusorganisatsioonide äh, rolli ei ole piisavalt arvesse võetud ja need organisatsioonid ei ole saanud piisavalt liikmesriikide tasandi ja Euroopa tasandi toetust. Euroopa Liidu liikmesriikide ja regionaaltasandi programmid jõuavad meie kodanikele ainult siis, kui vahendusorganisatsioone on kaasatud. ja siis kolmandaks ütlesin, rääkisin ma programmide kohandamisest väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete vajadustele ja kuna tegemist on erinevate tingimustega, bürokraatlike vormidega, mis on suunatud suurettevõtetele, siis VKE-d on juba de facto välja jäetud ja kohaliku ja regionaalsete tasandi puhul tähendab see liigseid, liigset koormust VKE-dele ja VKE-d ei pääse programmidele ligi ja seetõttu esindusorganisatsioonidki tunnevad üha vähem huvi nende programmide suhtes. ja mõningad programmid on väga kasulikud, kuid tulemused näitavad et, et kaks kuni kolm protsenti VKE-dest äh, saavad kasu nendest fondirahadest ja meie dokumente lihtsustamise kohta, see, seda te olete tõenäoliselt juba lugenud, me oleme teinud ettepaneku saja viie lihtsustamismeetme kohta, mis käsitlevad halduseeskirju ja tõukefondide finantshaldust ja siis äh, minu soovitused. Äh, kõigepealt äh, tuleb rakendada kahte väikeettevõtete akti põhimõtet, kõigepealt väiksed asjad kõigepealt. ja üks põhimõte Valges Raamatus on väikeste ettevõtete akti üldistamine. me toetame Valget Raamatut selles osas, et äh, kindlasti tuleb seda dokumenti arvesse võtta ka Euroopa majanduse taastumis- ja ülesehitusprojektil ja seda tuleb teha koostöös kohalike ja regionaalsete omavalitsustega. nagu ma juba ütlesin üle, üle üheksakümne viie protsendi kõigist ettevõtetest on aktiivsed kohaliku tasandi turgudel, kuid sageli Euroopa poliitikad luuakse suurettevõtete poolt ja suurettevõtete jaoks. ja tegemist on siis ettevõtetega, kel, kes, kellel on suured kasvunumbrid, kiire kasv ja suured majandusnäitajad, väikeettevõtted jäävad kõrvale, väga väikesed ettevõtted aga on tegelikult kõige olulisemad äh, uute töökohtade loojad. sageli on nad ainukesed äh, maapiirkondades äh, ja ka mõningates linnapiirkondades ja kes saavad arendada uusi töökohti välja ja seda tuleks ära kasutada ja seda tuleks äh, altpoolt üles põhimõttest lähtuvalt edasi arendada, alustades äh, kõige väiksema territoriaalse tasandiga ja kõige väiksema suurusega ettevõtetest. me peame lähtuma ka finantsvahenditest ettevõtetele ja äh, on vaja, kui on ja hinnangud, äh, audit peavad olema kohalikul tasandil, regionaalsel tasandil, äärmisel juhul võib täiendav kontroll olla lisa äh, liikmesriigi tasandil. võib-olla võiks äh, luua kokkuleppe regionaal, regioonide komitee ja territoriaalameti võimude vahel, et vähendada nõudeid, bürokraatlikke nõudeid, erinevaid formaalsusi väikeste ettevõtete aktiga kooskõlas. siis veel, dialoogikultuur äh, on olulisel kohal ja minu kolmandaks soovituseks oleks äh, horisontaalne subsidiaarsus siinkohal. teeme me ettepaneku rakendada horisontaalset äh, subsidiaarsuse põhimõtet, mis seisneb selles, et toetatakse institutsioonide subsidiaarsust ja kaasatakse majandus- ja sotsiaaltasandi sidusrühmad kõigi tasandite töösse. ma tänan, härra Hendriks. meil on ka Euroopa Komisjoni esindajad siin. ma näen, et Regio peadirektoraadist on esindajad kohal ja ka peasekretäriaadist on keegi. aga võib-olla komisjon, Euroopa Komisjoni kolleegid võtavad sõna hiljem, kui nad seda soovivad pärast seda, kui meil on siin kolleegide vahel ära toimunud arutelu. ja ma tahaksin teada, kui paljud teist sõna soovivad, et ma saaksin aega paremini jagada ähm,. härra Vlasek, palun. Äh, ma tänan. kõigepealt tahan öelda, et ma tervitan seda raportit, sest see on järjekordne samm suurema lihtsustamise poole. lihtsustuvad eeskirjad selle kohta, kuidas tõukefonde paremini kasutada. ja mul on terve rida märkusi lihtsustamise kohta. kui me tahame, et kõik meist aru saaksid, siis me peame oma ettepanekud kirjutama lihtsas keeles ja siis on võimalik juba nende põhjal konkreetseid samme astuda. ma ei hakka siin täpsustama partnerluse mõistet rohkem, kui ütlen, et partnerlus tähendab seda, et meil on teatud rida kohustusi ja õigusi ning meetod on vajalik selleks, et selle partnerluse mõistega tööle hakata. ning lihtsustamine, seda ma küsisin ka juba härra Haanilt, et kuidas üksikud liikmesriigid äh, rakendavad lihtsustamise põhimõtet, meil on vaja seda täpselt teada, me peame teadma, mida äh, liikmesriigid teevad lihtsustamise vallas. kuidas nad eeskirju lihtsustavad? ja veel üks küsimus. tuleb luua tugevam hindamise kultuur. mina saan tšehhi keeles aru äh, et tahetakse äh, luua meetodid, millega partneritele selgeks teha, mida ja kuidas hakatakse toetama. nüüd see, mis siin räägitakse kohalikest ja piirkondlikest esindajatest ja teadmiste jagamisest, olen sellega päri, samuti väljaõppekoolitus, tõesti, meil on vaja koolitada neid isikuid, kes äh, on lõppkasusaajad, äh, abisaajad ja samas ka neid, kes on abiandjad ja me ei pea seda tegema mitte ainult regioonide komitee kaudu, vaid ka äh, liikmesriikide kohalike omavalitsuste kaudu. sest kui meil on vaja välja valida inimesed, Eh, keda koolitada, siis just kohalike omavalitsuste kaudu on seda kõige parem teha. nüüd eh, finantsinstrumentid. ma tahaks, et Jessica lisataks finantsinstrumentide nimekirja siin raportis. ma tänan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 Äh, lähemalt selgitada dokumendis kahte asja. ma näen, et siin on kaks probleemi. Äh, proua Manescu ähm, räägib siin ähm, mitmetasandilisest valitsemisest. ja tegemist on uue kontseptsiooniga ja väga kompleksse teemaga. ma kardan küll, et see raport paraku hästi valgust ei heida sellele teemale. siin viidati koostööle ja vajadusele koostööd paremini määratleda ja ka partnerlussuhted paremini määratleda ja veel kontrollimehhanismide küsimus. me oleme väga palju arutanud neid probleeme, mis kontrollisüsteemidega on. ja siin nüüd räägitakse mitmetasandilisest valitsemisest ja kohe tekib mul küsimus, et kas mitte see ei too hoopis kaasa keerukamat kontrollistruktuuri. mitmetasandiline valitsemine nii horisontaalselt kui vertikaalselt nõuab ennekõike koordineerimist, on ju nii? ainult koordineerimise kaudu on võimalik mitmetasandilisel valitsemisel paremad tulemused saavutada ja sellega muutub ka kontrollisüsteem hoopis keerukamaks võrreldes sellega, mis meil praegu on. ja ma ei saa hästi aru, kuidas siis saavutada kontrollisüsteemi lihtsustamine, millest te siin räägite. praegune tegevuspraktika on juba väga keerukas selles ma olen teiega täiesti päri. aga alati peab mõtlema ka tõhususe peale nii et kas me tahame lihtsustada ja tagada efektiivsuse suurema või me lihtsalt tahame lihtsustada? ma arvan, et äh, see töödokument äh, jätab need küsimused üles ning samuti ei ähm, pööra piisavat tähelepanu ka majanduskriisile, mis on paljudes riikides, mitte ainult Rumeenias ja Kreekas. huvitav, kuidas Kreeka valitsus või Ungari valitsus, teisedki valitsused suudavad rahastada tulevasi Euroopa Liidu projekte kui samas on eelarve puudujääk niivõrd suur. nüüd Sean Kelly, palun. Eh, ma tänan. vabandust, ma hilinesin. härra Hendriksen ütles et, et üheksakümmend viis protsenti ettevõtetest eh, tegutsevad kohalikul tasandil ja samas eeskirjad Euroopa Liidus on suurtele ettevõtetele kavandatud. kas on tõendeid selle kohta, et see mõjutab tohutult nende väikeettevõtete võimekust kasumit teenida. ja kui nii, siis mida me saame siin ette võtta, mida peaks siin ette võtma? On... meil ei ole rohkem sõnasoovijaid, võib-olla ma kasutan võimalust ja palun, et Regio peadirektoraadis sõna võetakse, aga siiski. härra Matula. felicit pe raportoare pentru toată problematica ma tänan. tahan tänada raportööri selle eest, et ta käsitles neid väga keerukaid teemasid oma töödokumendis. mina tahaksin tähelepanu koondada Euroopa Liidu ja liikmesriikide eeskirjade ja standardite lihtsustamisele, sest see on eeltingimuseks paneks paremale valitsemisele kõikidel tasanditel. meil on vaja jätkata lihtsustamisega. ja lihtsustamisega ei pea tegelema ainult kriisiperioodidel, vaid pidevalt. ja õigusaktide sätete lihtsustamine ei tohi kuidagimoodi äh, negatiivset mõjuda. meil on vaja eh, välja töötada hindamise kultuur ka kõikidel tasanditel ja ennekõike kohalikul ja regionaalsel tasandil. ning tahaksin öelda paar sõna ka nende mm, finantskorraldusinstrumentide kohta, mis Jasperi raames on välja töötatud ning loodetavasti õnnestub nendest instrumentidest ka siin raportis rohkem rääkida. kallid kolleegid, kas on veel keegi, kes sõna soovib, kui ei, siis ma palun, et komisjonist kolleegid kommenteeriksid, võttes aluseks need kogemused, mis neil on kontrolli vallas. kuidas komisjon näeb seda suhet tegevuspoliitikate kontrolli ja tõhususe vahel? meie saime aru nii, et eh, sellise ühise eh, valitsemise korral, kus valitsemise erinevad tasandid peavad omavahel koos toimima, on vaja ka kontrolli teostada, mis tähendab seda, et Euroopa Komisjon hakkab kontrollima, kuidas eelarvet eh, kasutatakse. ja siin on selline seos kontrolli ja efektiivsuse vahel äkki te räägite, mida teie sellest arvate või mida te arvate nendest sõnavõttudest, mida me kuulsime meie kolme külalise suust ning ka Europarlamendi saadikute suust. härra Anderson, palun. proua Anderson. Uh, jah, ma tänan, mul on suur heameel paar märkust teha töödokumendi kohta ja tahan tänada raportööri selle dokumendi ees, seal on mõned väga head ideed, eriti mis puudutab valitsemis- ja kontrollisüsteemide tõhususe parandamist ning samuti komisjoni töös suunava ja kontrolliva funktsiooni tugevdamist. meie esialgne vastus, kuidas me oleme struktuurifondide kontrollimist parandanud, on järgmine. siin on väga hea viide tegevusplaanile, kus tugevdatakse komisjoni rolli järelevalve vallas struktuurifondide kasutamisel ning esimesed märgid praeguse programmide perioodi on juba positiivsed selle kohta ning me jagame kindlasti raportööriga, tema meeskonnaga seda informatsiooni ka hiljem. kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist jaoks on meil olemas nüüd õiguslik raamistik, mis juhtimis- ja kontrollisüsteemidega õnnestub edasi töötada õiges süsteemis äh, suunas. me oleme tugevdanud liikmesriikide ja ka regioonide auditi mm, asutusi ning äh, siin on küsitud, et kas mitte kontroll ei kattu tõttu, et räägiti, sest on vaja paremini koordineerida kontrollimeetmeid ning see on loomulikult väga tähtis, sest ja see on ka meie kontrollistrateegia aluseks, nimelt me tugineme sellele audititööle, mis on juba ellu viidud liikmesriigi ja regiooni tasandil, see on meie kontseptsioonis sees ja eh, see on ka see, kuidas me hakkame tööle järgmisel programmitööperioodil ja me oleme ka programmitöö perioodi alguses väga aktiivsed ja ka raportis juhitakse sellele tähelepanu, et see on vajalik. ning ma olen vaadanud ka tingimustest kinnipidamise hindamise raporteid ja oleme tõesti olnud aktiivsed siin ning juba esimese tasandi kontrollis me aitame kontrolliasutusi. ja loomulikult teeme seda ka edaspidi ning ka jätkuvalt me anname koolitust ja suuniseid nii liikmesriikidele mm, kui ka piirkondadele kui ka abisaajatele. me koolitame ka koolitajad, mis tähendab seda, et me kõigepealt korraldame seminare, workshop'e liikmesriigi ja regiooni tasandil, et siis juba nemad mm, saaksid abisaajatele edasi korraldada koolitusi nüüd tõhusus, milline on kontrolli ja tõhususe õige tasakaal? üks väga tähtis äh, asi, mida ei tohi teha, on, et kontrollid kattuksid. nii et liikmesriikide auditiasutustega ja piirkondade auditiasutustega me töötame selle nimel jätkuvalt koos. me oleme mõned tegevused sisse võtnud oma ühisesse auditist strateegiasse, mida me praegu ajakohastamine, tegemist on auditistrateegiaga, eh, mida me teeme üheskoos eh, kõigi struktuurifondide asutustega ja kui paari nädala jooksul see dokument lõppviimistletakse, saadame selle ka teie komisjonile ja raportöörile, et te võiksite seda kasutada. ja oma seisukohad selle kohta öelda. ja see töödokument, peab ütlema, sünnib väga õigel ajal praegu me arutame just eh, seda, mis hakkab toimuma pärast aastat kaks tuhat kolmteist, milliseid mehhanisme siis rakendada, nii et seda enam on see teema väga aktuaalne. nii et me väga tervitame, et parlament selle mõttevahetusega siin tegeleb. suur tänu. kolleegid esitasid ka paar küsimust. kas meie kõnelejad soovivad neid kommenteerida? või proua Marescu? Sean Kelly näiteks küsis VKE-de kohta. kui te soovite kommenteerida, siis palun. Thank you, chair um,, I am afraid I, I did suur tänu, proua esinaine. härra Kelly küsimus, ma ei tea, kas ma temast õigesti aru sain. ma ütlesin tõesti et, et üheksakümmend viis protsenti VKE-dest tegutsevad kohalikul tasandil. aga see ei ole seotud nende kasumlikkusega kas ma mõistsin äh, teid õigesti? Äh, ei, ma mainisin lihtsalt, et nad peavad äh, järgima Euroopa reegleid, mis on mõeldud suuremate ettevõtete jaoks. see tähendab, et on ka liiga palju bürokraatiat ja reegleid vaja täita, mis on nende tasandil mõttetu. no indeed the, the problem is ja probleem on selles, et suurem osa Euroopa õigustikust on välja mõeldud suurettevõtete ja suurte organisatsioonide jaoks. sest tavaliselt õigusloojad ei tea täpselt, kuidas üks VKE töötab. väikeettevõte ei ole lihtsalt suurettevõtte bonsai versioon. pigem väikese ettevõttele mõeldud reeglid võivad töötada suure ettevõtte tasandil, aga mitte vastupidi. seega on kahju, et ei keskenduta väikestele ettevõtetele eelkõige. õigusaktide koostamise puhul ei võeta arvesse VKE-de vajadusi meie üritame sel-, siin poliitikutele selgitada, kuidas väikeettevõtted toimivad. kas sellest oli, see vastus oli piisav? loodetavasti. ma arvan, et kolleeg tegelikult teab vastust küsimusele, mille ta esitas. kas keegi soovib veel kommenteerida? suur tänu, mina räägiksin veel paar sõna lihtsustamisest see on olnud ka üks tänaõhtuseid teemasid. tõukefondid tekitavad mulle täna väga palju muret, sest mina juhin Rootsis ühte partnerlust. Rootsi on jagat-, ühiskond on jagatud kaheksasse partnerlusse, mina juhin ühte nendest. meie piirkonnas on meil viiskümmend kaks kohalikku omavalitsust ja kui ma kõnelen kohalike omavalitsuste esindajatega meie piirkonnas, siis paljud nendest ütlevad, et ei, me ei soovi tõukefondist rahasid, sest see protsess on liiga keeruline, selleks kulub liiga palju aega ja kontrollisüsteem on samuti liiga keerukas ja kui ma räägin ka VKE-de eh, esindajatega meie piirkonnas, siis nemad ei soovi samuti tõukefonde kasutada, sest see eh, toob endaga kaasa liiga palju tööd eh, selleks, et raha sealt kätte saada. süsteem ja kontrollisüsteem on liiga keerukad. ja see on murettekitav, sest need, see fond on ju Euroopa solidaarsuse äh, Äh, selge näide ka Rootsi jaoks. ja kui meil on Rootsis selline probleem, siis kindlasti on teil samuti oma kodumaal äh, sarnaseid probleeme. selle fondi kasutamise läbi saab mobiliseerida rahasummasid erinevate, erinevatelt ühiskonnapartneritelt, saavutamaks kasvu ja arendamaks kodupiirkonda. seega see on minu arvates võtmetähtsusega, see on võtmetähtsusega küsimus, kuidas neid, nende fondide kasutamine lihtsamaks muuta. veel üks küsimus. projekti alustamiseks on vaja palju raha Rootsis kulub raha saamiseks umbes üheksa kuud. ja tuleb olla üsna tugev selleks, et saada üldse tõukefondide rahasid kasutada oma töös. minu arvates on meeldiv, et raportöör nendele küsimustele keskendus. suur tänu, kolleegid ütlesid ka, et hea juhtimistava ja lihtsustamise vahel on tugev side. kas proua Kuden soovib ka paar sõna öelda? ei Romana, võib-olla ka paar kommentaari. suur tänu! kõigepealt tahaksin tänada kolleege ja ka eksperte, ka komisjoni esindajaid. tahaksin teid kõiki tänada teie kommentaaride ja analüüside eest ja ma olen veendunud, et meie koostöö läbi saab meie raportit ka parandada. me kõik soovime menetluskorra lihtsustamist ja äh, Euroopa rahadele juurdepääsu parandamist seda saab teha läbi info, informeerimise, partnerluse, lihtsustamise. lihtsustamise protsessiga peaks kaasas käima ka toetusmeetmed kasusaajatele, et me saaksime rikkumiste osakaalu vähendada. nagu üks kolleegidest ütles on me läbi viidud mitmeid lihtsustamise voore. aga see, kuidas lihtsustamise meetmed on üle võetud siseriiklikusse õigusesse, on olnud liikmesriigiti erinev. seetõttu on meil probleeme endiselt inimeste juurdepääsuga fondidele mõnedes riikides. seega me peaksime keskenduma eelkõige kasusaajatele. ja kui me seda teeme, saame me toetada ka kohalikke omavalitsusi ja seeläbi tagada parem juurdepääs Euroopa fondidele. seega suur tänu kõigile ja ma ootan vägagi teie panust nii sellesse raportisse. suur tänu kõigile. minu arvates on tegemist tõesti väga olulise raportiga ra,, raportiga. ma ütleksin ka esinaisena paar sõna meil on tarvis tõesti välja tuua kõik need erinevad väljakutsed selles valdkonnas, vältimaks raskusi, äh, vältimaks maksumaksjate rahade raiskamist, aga ka saavutamaks majanduskasvu. ja tuleb vähendada ka halduskoormat. kas ma sain teist õigesti aru, et kui üritatakse kombineerida need erinevad faktorid juhtimises, siis eelkõige tuleks arvesse võtta lõppkasusaajaid. kas me tõesti suudame saavutada selle õige tasakaalu mitmete väljakutsete vahel või peame keskenduma ainult lõppkasusaajale, et me tulemused oleks kõige paremad? ma ei ütle siin, et me peaksime lõpetama Euroopa eelarve ülest hoolimise, aga me peaksime pigem looma kasutajasõbralikke poliitikaid. see lähenemine on väga huvitav. aga ma pööraksin kolleegide tähelepanu ühe, ühele sõnale, mida siin kasutati, nimelt leping et loo-, äh, alustatakse sellise lepingupõhilise süsteemiga kodanike ja omavalitsuste ja Euroopa Komisjoni vahel ja võib-olla me tulevikus kuuleme teilt rohkem sellise lähenemise kohta, sest erinevaid dokumente on selle kohta juba koostatud. siingi mainitakse seda ühe viisina saavutada lihtsustamist. ka seda küsimust siis palun võtke tuleviku aruteludes arvesse. kui kommentaare kellelgi rohkem ei ole, siis ma tahaksin teid kõiki tänada ja me võime selle päevakorrapunkti lõpetada. suur tänu kõigile külalistele